Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat. aitäh, et tulite täna meie Regionaalarengu Komisjoni koosolekule, meil on täna koosolek kahes osas. esimene osa on siis äh, valimised, me peame valima meile uue juhatuse, esimehe ja aseesimehed. ja mina mängin siin praegu ajutise esimehe rolli, sest eh, meie reeglites on nii ette nähtud, et eh, eelmine esimees on eh, selle koosoleku esimese osa ajutine esimees esiteks kuulutan koosoleku avatuks ja teiseks tuletasin teile juba meelde, milline eh, on meie tänase koosoleku esimene osa. ja kolmandaks räägin nüüd, kuidas me valime. esmalt valime koos, eh, meie komisjonile esimehe ja pärast seda neli aseesimeest. ja iga aseesimehe valime eraldi palun pange oma hääletuskaardid äh, käepärast, äh, juhuks kui meil läheb vaja elektroonilist hääletust. ja kui kõik on valmis, siis ma alustan. saame alustada esi-, Regionaalarengu Komisjoni esimehe valimisega. kvoorum on olemas, rohkem kui pooled komisjoni liikmetest on siin ruumis olemas Maybe. And um, now I um, call for the nomination. ja nüüd äh, kutsun üles esitama kandidaate. ma palun, et äh, fraktsioonide äh, koordinaatorid nimetaksid siis Regionaalarengu Komisjoni esimehe kandidaate. härra von Miltenburg, mul on väga hea meel öelda, et meil meie kandidaat on proua Mihhailova, kes on meie äh, komisjoni esinaine olnud ja kes on valmis äh, ka järgmised kaks pool aastat olema esinaine. aitäh, kas on veel kandidaate? ei, ei ole. aitäh, ütleb proua Mihhailova. Thank you, thank you very much. aitäh. ja palun lubage mul ka paar sõna öelda. kaks ja pool aastat tagasi andsite te mulle oma usalduse, ilma et te oleks mind üldse tundnud. suur tänu. ja kogu selle kahe ja poole aasta jooksul tundsin ma teie toetust, kõigi kolleegide, kõigi fraktsioonide toetust, aitäh. see oli väga suur au ja väga meeldiv oli teiega koostööd teha. ja teen kõike, mis võimalik selleks, et äh, jätkata tööd, äh, austades teie kogemusi, arvamusi, poliitilisi seisukohti. aitäh ja edu kõigile meile! aitäh ja nüüd jätkame, te ei kujuta ette, kui pikk see stsenaarium siin on, aga nüüd äh, alustame aseesimeeste valimisega. alustame esimehe, esimese aseesimehe valimisega. ja palun fraktsioonide koordinaatoritel nimetada kandidaate. proua, härra von Nistelrooy, palun palju õnne. ma arvan, et meil on olnud väga hea koostöö ja me jätkame sellega. meie kandidaat on kohe minu selja taga Joachim Zeller, meie Saksa liige, nimetan tema esimehe, esimese aseesimehe kandidaadiks. nii et tema on siis teie valik esimeseks aseesimeheks. kordan, ütleb proua Mihhailova. nii et ma ootan praegu esimese aseesimehe kandidaate, proua Mihhail jaa, kõigepealt palju õnne ja loodan, et meil saab jätkuvalt olema hea koostöö. kuue fraktsiooni poolt äh, pakume välja Yunus Omarjee teiseks aseesimehe kandidaadiks. Entschuldigung, als ersten, jah vabandust, ütleb kõneleja, me pakume ta välja siiski esimehe, esimese aseesimehe kandidaadiks. nii, nüüd meil on lõpuks olemas esimese es, aseesimehe kandidaat, kas äh, on äh, veel kandidaate esimeseks aseesimeheks? ei ole rohkem kandidaate, palju õnne, härra Omarjee, palun asuge oma kohale. Now we go and ja nüüd saame aega kokku hoida ja jätkame teise aseesimehe valimisega, härra Van Nistelrooy. jah, see nimi on juba välja öeldud, kordan veel kord üle, Joachim Zeller Saksamaalt. proua Mihhailova, aitäh, kas on veel kandidaate? ei ole. aitäh, palju õnne, härra Zeller. Please take your seat in a Sorry, mikrofon uh,. Now... ja nüüd jätkame kolmanda aseesimehe valimisega. palun kandidaate esitada, härra Van Nistelrooy, palun. Pascal Arimuu, meie Belgia kolleeg, sooviks tema üles seada. kas on teisi kandidaate kolmandaks aseesimeheks? ei ole aitäh, palju õnne, härra Harimu. palun võtke istet siin juhatuse laua taga ja jätkame nüüd neljanda aseesimehe valimisega. proua Kreel, palun. jaa, kõigepealt palju õnne teile ja esimesele kolmele aseesimehele valituks osutumise puhul ja meie fraktsioonil on suur au ja, ja rõõm esitada Andrea Consolino neljandaks aseesimeheks jällegi, ma arvan, et ta sobib väga hästi teie hulka. kas on veel kandidaate, küsib proua Mihhailova neljandaks aseesimeheks? ei ole, nii et palju õnne, härra Consolino. palun võtke istet siin juhatuse laua taga. proua Vana, palun. aitäh, et te mulle sõna andsite. tahaksin oma fraktsiooni poolt äh, õnne soovida kõigile valituks osutunud teile ja eriti teile, proua esinejana, me toetame kõiki, aga ma tahaksin viidata sellele, et me ei ole rahul äh, soolise tasakaaluga, mis äh, siin tekkinud on meie valimise tulemusena. Euroopa Parlamendis komisjonide juhatustes on üldiselt äh, halvasti soolise tasakaaluga ja me oleme ju kodukorra reeglite kohaselt alates esimesest jaanuarist kaks tuhat seitseteist kohustatud äh, kohu-, kohustatud soolist tasakaalu silmas pidama ja ma arvan, et kui viie hulgas on ainult üks naine, siis see ei vasta sellele põhimõttele ja ma arvan, et tegelikult oleks ka meil siin komisjonis vaja soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, soolise tasakaalu tegevuskava, aga muidugi palju õnne kõigile, ma toeta-, me toetame kõiki ka-, kandidaate, kõiki valituks osutunuid nende töös, aitäh! aitäh, ütleb proua Miska-, Mihhailova. tuletan meelde komisjoni liikmetele, et proua Vana esindab meie komisjoni äh, soolise võrdõiguslikkuse töörühmas. aitäh teie märkuse eest, ma arvan, et järgmine, järgmisel koordinaatorite koosolekul veebruaris me saame arutada teie teie töödokumenti, see, mis puudutab äh, soolise tasakaalu tegevuskava. jätkame nüüd oma korralise koosoleku päevakorraga ja me alustame päevakorra kinnitamisega, kas on märkusi päevakorra kohta? märkusi ei ole seega loeme meie koosoleku päevakorra kinnitatuks ja alustame kolmanda oktoobri kaks tuhat kuusteist, kaheksanda novembri, üheksanda ja kümnenda novembri ja kahekümne üheksanda novembri koosolekute protokollide kinnitamisega. Need on internetis kättesaadavad nagu me juba oleme otsustanud. ja kahekümne üheksanda eh, novembri ja üheteistkümnenda jaanuari koordinaatorite märkused eh, saadeti liikmetele vahetult pärast nende koosolekute toimumist ja kui märkusi ei ole, siis ma teen ettepaneku, et kui selle koosoleku jooksul ei tule märkusi, siis äh, loeme me need äh, protokollid kinnitatuks ja ka koordinaatorite märkused kinnitatuks. järgmine päevakorrapunkt, äh, juhataja teadaanded. ja ma juba olen teinud kõige olulisema teadaande, ma ütlesin, kui tore ja milline au on teiega koostööd teha aga mul on veel üks teadaanne. ja see on seotud meie igapäevase tööga. pean teile teada andma, et kahekümne üheksandal novembril võttis eh, Regi komisjon vastu härra Nistelrooy ja proua Kreeli raporti, mis puudutab seadusandlikku ettepanekut, mis puudutab eh, struktuurireformide äh, Äh, toetuskava ja võtsime selle vastu suure häälteenamusega, otsustasime avada äh, ka äh, läbirääkimised nõukogu ja komisjoniga ning ka mm, anda mandaadi parlamendi läbirääkimiste meeskonnale ning ma tahaks teile öelda, et esimene dia-, triloog võttis, leidis aset ka esimesel, üheksateistkümne, üheteistkümnendal jaanuaril ja läbirääkimised toimusid hea koostöö vaimus ja soovitakse kiiresti lõpule viia läbirääkimised ning võtta vastu see määrus. ja e, tuvastati sarnasused ja erinevused kaasseadusandjate dokumentides ning toimus e, esimene arvamuste vahetus ning e, vastavalt regi-, komisjoni sekretariaadi ettepanekule käsitleti peamiselt, peamisi val-, teemasid, millest oli juttu ka mandaadis, töökavas, parlamendi järelevalvet programmi ellurakendamise üle ja lepiti kokku ka nendes teemades, mis edastatakse tehnilise tasandi kohtumistele, selleks et valmistada ette ja lihtsustada meie järgmist kohtumist. järgmine kohtumine on äh, kahe, toimunud kahekümne viiendal ja kolmekümne esimesel jaanuaril ja anname teile aru pärast äh, nende koosolekute toimumist äh, meie järgnevate koosolekute jooksul. see puudutab siis SRSP Mm, programmi ja meie jätkuvat dialoogi nõukogu ja komisjoniga. kas kellelgi on kommentaare? kommentaare ei ole. ja jätkame nüüd äh, arvamuse projekti käsitlemist, mille on koostanud äh, proua Bresso, mis puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi keskuse pikendamist ning kõnealuse fondi ja Euroopa Investeerimisnõustamise Keskuse tehnilist täiustamist. see on selle raport, arvamuse täielik pealkiri ja sõna proua Pressol. Uh, aitäh ja palju õnne valituks osutumise puhul. ja jätkan nüüd itaalia keeles, ütleb kõneleja. Eh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid tahaksin lühidalt esitleda enda poolt tehtud töö eh, EFSI eh, tegevuse jätkamise osas ning eh, ka vastavalt selle osa muutmisega, mis puudutavad otseselt meie komisjoni. Te teate, et äh, üldjoontes äh, põhikomisjonid on äh, selle ettepaneku juba vastu võtnud ning ma räägin lühidalt, et te saaksite mulle esitada omapoolsed soovitused ja ettepanekud. kõigepealt tahaksin öelda, et EFSi mõju on olnud positiivne meie majandusele ning see on olnud väga oluline algatus mis annab uue võimaluse Euroopa Liidule, võimaldades ka erainvesteeringutel käsikäes äh, avalike investeeringutega äh, kasulikult osaleda kriisihetkedel majanduse elavdamises. sellega seoses arvan, et on väga oluline, äh, et EFSI säiliks ja jätkaks ja tegutseks edasi muude komisjoni ettepanekutega olen kindel, et see eh, fondi peab paremini rahastama ning eh, parandama neid aspekte, mis on osutunud eh, ebatäiuslikeks. ei ole võimatu, et EFSI jätkab teisi, teiste programmide eesmärkide finantseerimist, mis on olulised meie kaaskodanikele ning mis aitavad äh, meie mandril praegusest raskest olukorrast välja tulla. siin on oluline omavahendite küsimus, mis äh, äh, praegusel hetkel on säilinud endises piirides, kuid mis peaks suurenema, et meie vajadustele vastu tulla. ma üritasin tõeliselt kirurgitööd teha ja säilitada kõik, mis vajalik oli ja säilitada tekstis äh, selle kompleksse teksti üldine sisu ja respekteerides tööd, mida teised komisjonid on teinud. nagu te teate, tegemist on määrusega ning seega esitasin ka muudatusettepanekuid mm. ja äh, üritame neid äh, säilitada ka komisjonides, mis selle raportiga põhiliselt tegelevad kõigepealt üritasin eh, rõhutada seda, kui eh, oluline on struktuurifondide ja EFSI finantseerimise säilitamine. tegemist on erinevate fondidega, millel on erinevad eesmärgid ja mõned on eh, pisut poliitilisemad ja komplekssemad, kuid samas saab, nad saavad tegutseda ka ühes suunas, et säilitada äh, Ehm, Euroopa Liidu tegutsemisvõime sotsiaalse eh, ja territoriaalse ühtsuse säilitamiseks ja, ja sotsiaalse õigluse tugevdamiseks. peale selle tuleb eh, üle vaadata ka näiteks eh, muud määrused, nagu näiteks, näiteks ka raamatupidamisküsimused, see on veel aspekt, mille üle peame tegelikult järgi mõtlema ühtsuspoliitika koha pealt rõhutan seda, kui oluline on astuda konkreetseid samme selleks, et äh, paremini äh, tasakaalustada EFSI investeeringute geograafilisi aspekte. see ei tähenda, et riikide kohta äh, kehtestatakse kvoodid, see oleks ekslik, sest me, meil on vaja eelkõige investeeringute kvaliteeti garanteerida, kuid samas tuleb anda va võimalikud vahendid vastutavatele ametitele et äh, oleks võimalik näiteks tehnilise toetuse aspekti parandada. see aitaks fondi tegevust säilitada, keskendudes sealjuures kvaliteedile, kuid samas aitaks see kaasata ka riike, mis seni on kõrvale jäänud. üks olulisemaid aspekte Eesti tuleviku osas oleks garanteerida ka tegelikult garanteeritud lisandväärtus sellele sellistele projektidele ning arvan, et see on eelkõige võimalik suurendades äh, otseinvesteeringute võimalus nii regionaalselt kui riiklikult, regionaalselt äh, tähendab siis riikide erinevate piirkondade poolseid investeeringuid, samas see tähendab ka seda, et riigil endal võib olla ka välja töötatud oma regionaalsed platvormid. Need reformid võivad olla kasulikud, need võivad äh, olla vastuseks piirkondade äh, poolsetele nõudmistele ja nende vajadustele ja kasutavad äh, mitmekesistatud äh, finantseerimisallikaid, näiteks äh, VKE tihtipeale ei saa erainvesteeringuid nii palju kui vaja. muuseas oleks paremini toetada ka vastutavaid võimuesindajaid finantsinstrumentide osas, mis on otsustama tähtsusega EFSI algatuste elluviimiseks, mis on tihtipeale üsna komplekssed ja eh, finantsinstrumendid eh, struktuurifondidest peaks aitama eh, mõlemal instrumendil koos tegutseda. oleme kuulnud näiteks siin seda, mida ütles Euroopa perifeersete merepiirkondade assotsiatsiooni esimees. ta ütles, et äh, oleks hea, kui struktuurifondid ja EFSI koos tegutseksid, toetades investeerimisprojekti sellistel, sellistes piirkondades. Need äh, instrumendid peaks pigem koos tegutsema ja mitte oma tegevust äh, lahutama tegemist on väga oluliste elementidega. Teie käsutuses on olemasolev tekst ja ka muudatusettepanekud, mis, mille olen koostanud ning olen teie käsutuses teie arvamusi ja küsimusi ära kuulata ning et vastavalt arutelu tulemusele ka teksti muuta. Thank you, thank you very much, I will begin with aitäh! alustame kohe variraportööridest härra Deutsch, palun, teie olete esimene variraportöör. Eh, eh, eh. aitäh, proua esimees, kallid kolleegid. tegemist ei ole lihtsalt mingi äh, formaalsusega, proua esimees, ma soovin teid õnnitleda tagasivalimise puhul ja ka kõiki aseesimehi valituks osutumise puhul. ma soovin teile järgnevaks kaheks ja pooleks aastaks palju edu. ning nüüd lähen arvamuse juurde. mille on koostanud äh, Mercedes Presso ning ma kommenteeriksin natukene tema mõtteid. ma ütlen siis, mida Rahvapartei sellest arvamusest arvab. kõigepealt tuleb öelda, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond aasta pärast loomist on praegusel hetkel siis jõudnud nii kaugele, et komisjon on teinud ettepaneku selle fondi eluiga pikendada, suurendada vahendeid ja suurendada toetust just keskkonnaprojektidele. mida see tähendab? meie arvates tähendab see seda, et mitte keegi ei ole korralikult hinnanud seda, kuidas esimesel aastal EFSI toimis. meil on väga palju ebakindlust komisjon on teinud selle ettepaneku ilma, et oleks põhjalikult hinnanud esimese aasta töö tulemusi ning nüüd räägitakse fondi eluea pikendamisest, ressursside suurendamisest, eesmärkide laiendamist ja seda tehakse hetkel mil mitte keegi ei ole läbi viinud põhjalikku hinnangut selle fondi töö tule, töö kohta. ei komisjonil ega ka parlamendil pole võimalust olnud seda tööd läbi viia. seda esiteks. teiseks mainiksin midagi, mida mainis ka Mercedes Presso oma sissejuhatuses. ma lugesin selle arvamuse eelnõu läbi ja ma leian, et siin on päris palju häid ettepanekuid, mida ka Rahvapartei toetab üks kõige suuremaid probleeme, mida proua Presso ka mainis, oli järgmine. strateegiliste investeeringute fond ja ka see investeerimiskava, mis on selle fondi vahendite kasutamise kava paika pannud, ei ole välja toonud äh, geograafilisi eripärasid. me teame, mis vahe on tõukefondidel ja strateegiliste investeeringute fondil. me teame, kui erinevalt nad toimivad ja see ei tähenda seda, et me ütleme, et iga liikmesriik peaks eh, EFSI fondist lihtsalt mingi summa raha saama. aga selle fondi toimimises on ilmselgelt suured probleemid. mistõttu geograafiliselt ei ole olnud selle fondist, sellest fondist tulevate vahendite jaotus tasakaalus tõesti tasub vaadata ka äh, neid liikmesriike, mis olid liigid, liikmesriigid juba kaks tuhat, enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, siis tuleb välja et, et üheksakümmend protsenti vahenditest läheb nendesse riikidesse, mis ühinesid Euroopa Liiduga enne kahe tuhande neljandat aasta. ja need, mis pärast kahe tuhande neljateistkümne, kahe tuhande neljateist nel-, kahe tuhande neljandat aastat liitusid, need on saanud fondi vahenditest ainult kümme protsenti. umbes kümme protsenti, vabandan, et ma täpseid numbreid ei tea. mida see siis tähendab? kui vaadata seda rahastust nüüd kodanike kaupa, siis kakskümmend tuhat eurot isiku kohta ja seitse eurot kahes erinevas rühmas, nii et kakskümmend tuhat eurot isiku kohta nendes liikmesriikides, mis liitusid enne kahe tuhande neljandat aastat ja seitse eurot isiku kohta siis nendes riikides, mis liitusid pärast kahe tuhande neljandat aastat. nii et äh, tegelikult äh, see on äh, probleemi juureks ja meil on väga hea meel, et Mercedes Presso üritab selle probleemiga tegeleda ning ka Rahvapartei sooviks näha, et selle probleemiga tegeletakse ja meie teeme ka muudatusettepanekuid, mis lähevad selles suunas. kuidas nüüd äh, VKE-de kaasatust äh, parandada? VKE-de kaasatus on suurenenud, see on positiivne ja EFSI fondiga on selles valdkonnas edusamme tehtud. me kõik teame, et et äh, tegelikult kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides väikese keskmise suurusega ettevõtted on äh, majanduskasvu selgrooks, nii et meil tuleb neid ettevõtteid toetada, sest nemad panustavad kõige rohkem majanduskasvu loomisse ja SKT tõusu kogu Euroopa Liidus ja viimane punkt, äh, punkt, mida Mercedes Presso samamoodi mainis, nimelt äh, suhted EFSI ja tõukefondide vahel. võib-olla seda peaks paremini välja tooma. me näeme, et harmoniseerimine, koordineerimine, erinevate tõukefondide ja EFSI töö sünergia ärakasutamine peaks olema võimalikult suur. aga teiselt poolt me näeme siin ka ilmselget probleemi ja see probleem on tegelikult osaliselt tulenev just sellest, et sünergiat ei kasutata ära. või ka sellepärast, et äh, väga erinevalt lähenetakse ressursside kasutamisele. ma ei taha öelda, et äh, need erinevad lähenemised oleksid vastuolulised, kuid äh, need kaks fond-, ei, neid vaadatakse tihti kui alternatiive, mõeldakse, et kas tõukefondid või kas strateegiliste investeeringute fond me peame selgeks tegema, kui me nüüd viime sisse muudatusi äh, määrusesse, et EFSi eluea pikendamine, EFSi ressursside suurendamine ei tähenda mitte kunagi seda, et strateegiliste investeeringute fond oleks alternatiiviks ühtekuuluvuspoliitikale ei praegu ega ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat me oleme siin Regionaalarengu Komisjonis, see on koht, kus me väga selgelt peaksime ütlema äh, kõikide fraktsioonide nimel, et ühtekuuluvuspoliitika on lepingus sees ja sellega tuleb jätkata ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. see on see, millest me lähtume, see on äh, eeltingimuseks ja strateegiliste investeeringute fondi kaudu on meil võimalik luua lisandväärtust, kuid ta ei ole alternatiiviks tõukefondidele. nii et need oleksid minu vastused äh, Mercedes Presso kommentaaridele ja need on need mõtted, mida Rahvapartei on kokku pannud ja jätkame muidugi koostööd. aitäh, järgmisena härra Tamar proua Tomasitš, palun järgmisena. jah, aitäh ja palju õnne, proua esimees, tagasivalimise puhul ning samamoodi ka palju õnne aseesimeestele. mina siin komisjonis tunnen ennast kui osana suurest perest. ma toetan äh, ka meie arvamuse koostajat Mercedes Pressot kes koostas siis arvamuse Regionaalarengu Komisjoni äh, poolt äh, EFSI fondi eluea pikendamise kohta. tõesti, selle ettepaneku kaudu tuleb äh, erinevate vahendite koordineerimist parandada ja selle kaudu lisandväärtuse loomist toetada. väga tähtis on tõesti, et erinevate fondide töö ei kattuks. iga erineva meetmega peaks olema võimalik lisandväärtust luua. tahan toonitada ka seda, kui tähtis on töö äh, ka piirkondlike äh, arengupankadega ja toetuspankadega. sünergiaefektide ärakasutamine strateegiliste investeerimiste fondi ja tõukefondide vahel võivad olla ka tegelikult Äh, suureks toetuseks investeerimisplatvormi tööl, töös. siis äh, see nõupidamiskomisjon äh, kuulab ära ju ka selle, mida on öelnud Euroopa Investeerimispank, Euroopa Keskpank ja ka teised institutsioonid. väga tähtis on rääkida ka äh, Äh, tehnilisest toest erinevate programmide ülesehitamisel. ja ma arvan, et tõesti me peaksime panustama siin VKE-dele, avaliku ja erasektori koostööle ning ka sellele, et äh, peetakse nõupidamisi just nende programmide osas, mis on kogu Euroopa Liidu jaoks tähtsad ja peale selle tuleb arvestada ka nende turgudega, mis on vähem arenenud komisjon nii informeeritakse kõikidest seadusloomelistest probleemidest, mis analüüsi käigus välja tulevad ja niimoodi on siis võimalik saavutada ka see, et komisjoni ja institutsioonide vahel infot vahetatakse. aitäh, järgmine variraportöör olen mina, ütleb proua esimees ja ma räägin bulgaaria keelt, enne aga tänab äh, ta veel proua Pressot jah, aitäh, mm, proua Presso, selle arvamuse eest. see arvamus äh, puudutab siis äh, EFSI tegevuse pikendamist äh, ja Euroopa Investeerimisnõustamise Keskust nii, nimetagem ähm, seda siis äh, tehniliseks äh, täiustamiseks pärast fondi esimest tegutsemisaastat ja tahaksin mainida ka seda, et äh, et on aspekte, mida me ei saa eitada selle fondi puhul, mis on nüüd aasta tegutsenud ja nähes neid eelarvelisi piiranguid, mida me näeme kõikjal Euroopa institutsioonides, on väga oluline Äh, meelitada ligi rohkem kapet, kapitali seda tüüpi projektidele, mis võimaldaks edendada äh, liikmesriikide platvorme, mida rahastatakse juba nendest varasemalt olemas olnud instrumentidest kui ka sellest uuest instrumendist. nii et äh, seetõttu saan toetada äh, proua Presso nõudmist, et vaja on paremat koordineerimist erinevate instrumentide vahel. see on see, kuidas me saame saa-, laiendada investeerimisvõimalusi, mis seonduvad äh, avaliku sektori projektidega. ma arvan, et väga oluline on näha seda fondi ning äh, Euroopa investeerimisfonde äh, piiriüleselt, kuna seda tüüpi projektid on piiriülesed ja äh, neil on olemas äh, palju suurem lisandväärtus kui teistel projektidel. samuti on väga oluline tugevdada Euroopa Investeerimisnõustamise Keskuse rolli, arendada kohalikul tasandil, piirkondlikul tasandil ja liikmesriigi tasandil äh, selle keskuse tegevust. nii, niimoodi saab äh, kogu seda strateegiliste investeeringute fondi äh, tulevikus paremini toimimaks muuta. ja väga oluline on tegeleda nende projektidega, mida rahastatakse EFSist ja toetan neid muudatusettepanekuid, mis puudutavad Euroopa Investeerimisnõustamise Keskust tahaksin äh, toetada proua Presso arvamuses olevat äh, soovitust, et vaja on optimeerida fondi toimimist ja et äh, fondi toimimist on vaja kombi-, kombineerida ka struktuuri- ja tõukefondidega, struktuuri- ja investeerimisfondidega ning neid tuleb paremini kaasata EFSi tegutsemisse ja neid tuleb paremini kaasata ka liikmesriigi platvormidesse. sooviksin öelda ka, et määruse läbivaatamine peab toimima nii, et arvesse tuleb võtta ka finantsraamistikku ja ka mitmeaastast finantsraamistikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. meie Regionaalarengu Komisjon saab mängida suurt rolli selles ja ma toetan proua Presso arvamust. aitäh ja annan nüüd sõna proua Michalile um,. Nicht... aitäh. minu fraktsioon leiab, et me ei ole kindlad, et kas on nüüd õige hetk aasta pärast selle määruse jõustumist juba hakata rääkima pikendamisest või veel rohkem selle üle otsustada. novembrikuus Kontrollikoda oma arvamuses kinnitas, et ka Kontrollikoja arvates ei ole praegu meil piisavalt tõendeid selle kohta, et et äh, see ressursside suurendamine on õigustatud ja peale selle ei ole ka piisavalt mõjuhinnanguid läbi viidud ning ka meie leiame, et täpselt nii see on. meil on vaja olla ausad, kui me hindame EFSI fondi mõjusid. meil Saksamaal mitme erineva liidumaa käest küsisime arvamust ja liidumaad kõik leidsid, et äh, strateegiliste investeeringute fond on suunatud just suurprojektidele ja sellepärast äh, on väga raske EFSI fondi äh, kuidagi siduda piirkondliku arenguga ja sealt siis neid sünergiamõjusid ära kasutada. ja et see on problemaatiline mis puudutab suurprojekte, siis äh, on selge, et äh, nendesse piirkondadesse, kus abi kõige rohkem on vaja, need projektid ei jõuagi. siis abikõlbulikkuse kriteeriumid on väga lõdvad äh, ning valikumenetlused meie arvates ei ole piisavalt läbipaistvad. ning sellepärast leiame me ikka veel, et see rahastusmeede äh, on selline, mida tuleb kritiseerida. minu arvates kriitiline ja kriitiliselt suhtuda tuleb tõesti siin ka sellesse, kuidas neid tõukefondidega ühendada, sellepärast et avalikud investeeringud, avalik teenistus, avalik taristu peaksid olema siin äh, meie põhiliseks tähelepanu Äh, punktiks ja sellepärast ma ei saa üldse aru, miks komisjon nii optimistlikult äh, suhtub selle fondi töösse. meie leiame, et siin on veel väga palju hindamistööd vaja läbi viia ning praegusel hetkel ei oleks meie arvates mõistlik äh, fondi eluiga pikendada. aitäh, proua Vana, palun järgmisena. aitäh, proua esimees kolleeg Presso, te teate, et ma hindan teie tööd variraport, äh, teie tööd arvamuse koostajana väga, aga ma olen täiesti nõus oma eelkõnelejaga, sest äh, see, selle arvamuse positiivne suhtumine EFSisse on selline, mida meie jagada ei saa, otse vastupidi meie arvates juba EFSI ülesehituse pärast ei ole võimalik ühtekuuluvuspoliitika eesmärke täita ja ka Kontrollikoja aruanne ütleb vastavalt olemasolevatele hinnangutele, ei ole meil siin mitte mingit põhjust äh, eluiga pikendada või ressursse suurendada. eriti just sellepärast, et kvalitatiivseid eesmärke on siin ainult neli protsenti, läheb kõigest taristuprojektsid, projektidesse ja üheksa protsenti ainult keskkonna eh, projektidesse ja suurem osa projektidest on kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega vastuolus, kuigi EFSI taheti ju nende eesmärkidega siduda. vähemalt alguses, kui seda loodi, siis volinik Kadanen ja teised seda väitsid. ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on väga selgelt näidanud, et äh, töökohtasid on võimalik EFSI kaudu luua ainult siis, kui keskendutakse investeeringutele nendesse piirkondadesse, kus tööpuudus on, tööpuudus ja vaesus on väga suur, kuid projektide väljavalikul ja rakendamisel ei ole sellega üldse arvestatud. ja mis puudutab nüüd äh, Eh, seda ohtu ka investeerimisfondidele ja see, et hakatakse lihtsalt tõukefondidest piiranguta raha välja võtma selleks, et seda EFSisse investeerida, ilma piirideta, on see meie jaoks tähendab seda, et ühtekuuluvuspoliitika on surnud vähemalt selle praegusel äh, kujul ja seega tähendab, et äh, territoriaalne ja majanduslik äh, kokkuhoid kui selline kaob täiesti ära ja samamoodi tegelikult on see ka surmaks strateegilistele investeerimiskavadele ja partnerluspõhimõttele, mille eest me nii palju võitlesime, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused omavalitsused ning kodanikuühiskond kaasataks projektidesse. on siiski üks positiivne märkus ka selleks, et äh, siin oma kriitikas tasakaalu jääda äh,. meie jaoks positiivne on see et, et nelikümmend protsenti äh, vahenditest, investvahenditest läheb taristumeetmetele ähm, kliimakaitseks äh, COP kahekümne ühe konverentsi eesmärkide täitmiseks, see on meie arvates väga hea ja me rõõmustaks, kui see protsendimäär oleks veelgi suurem, näiteks viiskümmend protsenti, aga see on tõesti juba positiivne samm EFSi puhul, mida tuleks ka välja tuua. konkreetne ettepanek, mille me muudatusettepanekuna ka teeme, nimelt läbipaistvuse suurendamine. selles mõttes, et juba praegu kinnitatud projektid Euroopa Investeerimispanga leheküljel tuleb avaldada kohe pärast seda, kui projekt on saanud kinnituse. komisjoni ettepaneku kohaselt äh, aga läbipaistvust äh,, kohustust hakatakse väga palju piirama, nimelt et pärast seda, kui projektil äh, Äh, on allkirjad all, on võimalik see projekt avalikustada, aga te teate, et projekti allakirjutamine võib aasta võtta kuid või isegi aasta, sellepärast me leiame, et avalikkusel peab olema võimalus kohe pärast projekti kinnistamist, võimalus saada infot selle kohta ootan juba põnevusega koostööd kolleeg Pressoga, meie koostöö on olnud hea ja ma loodan, et meie märkustega ka suures osas arvestatakse, aitäh! aitäh, proua Demato, palun järgmisena suur tänu, esimees. kasutan juhust, et tänada kõiki ja õnnitleda teid ja aseesimehi tubli puu töö eest. Cinquestel kavatseb teie juhtimisel edasi koostööd teha. tahaksin vabandada, et mind enne polnud, kuid olin petitsioonikomisjonis, kus Äh, äh, osal pidime osalema FTD kandidaadi äh, valimiseks ja <clears throat> kahjuks seda ei juhtunud, kuigi see oleks olnud reeglitele vastav ning me ei lase sellest ennast heidutada, vaid võitleme edasi. alguses öeldakse, et meid ei tunta kõik tunnevad, neid teavad, et Cinque Stelle liikumisel on oskused ja võimed Euroopa kodanikke esindada edukalt Euroopa Parlamendis. vabandust selle sissejuhatuse eest. EFSi pikendamine tähendab kahe määruse muutmist, mis eh, on seni väga traditsiooniliselt tegutsenud. Eh, see Ehm, tähendas seni seda, et ühtsuspoliitika eh, on kasutanud olemasolevaid traditsioonilisi meetmeid ja strateegiliste investeeringute fond on seni tegutsenud väga salaja ja eh, läbipaistmatult ning selline tegevus ei ole jätkusuutlik. EFSI algatas eh, Äh, toetab endiselt ainult panku ja äh, finantsvahendajaid äh, ja samas varjab ta ka ainult kõikide projektide kulusid ja see tähendab seda, et võidakse ka väga riskantseid projekte finantseerida. praegusel hetkel ei saa me seda projekti toetada, sest ta Äh, puudub tegelikult võimendusefekt ja tema tegutsemine ei ole läbipaistev. ma hindan äh, raportööri soovi suurema läbipaistvuse järele eh,. Eh, tahaksin meenutada, et Euroopa Kontrollikoda, mitte Cinque Stelle oma raportis eh, on öelnud et äh, väga vähe on selliseid elemente, mis annavad täieliku ülevaate selle fondi tegeliku toimimise kohta. ning äh, samuti on kritiseeritud seda, et äh, praegused sätted on tihtipeale kõrvale jäetud või neist on üle vaadatud kõigi neid äh, problemaatiliste aspektide ülevaatamine sunnib meid jääda, jätma endiselt äh, kriitiliseks äh, komisjoni ettepaneku suhtes, aitäh! Thank you, thank you very much I.... suur tänu. mul on siin Regi komisjoni liikmete nimekiri, kes soovivad sõna võtta ja osaleda arutelus ja kõigepealt saab sõna härra Zellerile. aitäh, kuna ma pean kohe minema eelarve kontrolli komisjoni, kuna seal toimuvad samuti valimised, teen väga lühidalt. ma olen nõus kõigiga, kes ütlevad, et ei ole veel tulnud aeg otsustada EFSi pikendamise üle. selleks oleks vaja sügavamat analüüsi selle senise tegevuse kohta kuna ka proua Presso siin rõhutas, et meie siin peame sõna võtma Regionaalarengu Komisjonina, tahaksin veel kord selgelt välja öelda, et Euroopa investeerimisfond ei ole seotud kuidagi struktuurifondidega. mulle tundub nende mõlema rahastamisvõimaluse kombineerimine äh, väga raskesti kombinee-, teostatav, sellepärast et regionaal-, struktuurifondide üle otsustavad liikmesriigid, aga EFSI üle os-, investeeringute üle otsustab üksnes Euroopa Investeerimispank ja tegemist on laenudega, nii see on väga põhimõtteline erinevus, järgmine küsimus on, et kust tuleb raha selle pikendamise jaoks, kui see peaks tulema Euroopa eelarvest, siis me teame, et äh, meil on väga palju erinevaid usaldusfonde ja muid rahastamisinstrumente, mis äh, et Euroopa eelarve on juba nagunii väga suure koormuse all ja ma ei arva, et ITRE äh, kolleegid või teised kolleegid oleks nõus siin Euroopa ühendamise rahastust või Horisont kaks tuhat kahekümnest Äh, raha andma, nii et ma arvan, et meie Regionaalarengu Komisjonina peaksime viitama sellele, et EFSI ei saa ol-, asendada struktuuripoliitika jätkamist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja et äh, praeguses rahastamisperioodis ei saa, ei tohi samuti äh, olla vahendite vähendamist. ja tulen tagasi eesmärkide saavutamise juurde, me peaksime analüüsima neid projekte, vaja on ju Äh, strateegilisi investeeringuid, aga Kreeka puhul ma nägin äh, ainsat investeeringut, mis puudutas äh, ähm, Vahemere dieedi tehnoloogia uurimust, et vaja oleks asendada lihatooted Vahemere dieediga, see võib olla mõttekas, aga kas tegemist on tõesti strateegilise investeeringuga? EFSI on tõesti väga palju parandanud äh, Euroopa Investeerimispanga tegutsemist äh, ja investeerimispank on sellest kindlasti väga huvitatud, aga meie peaksime küll analüüsima seda, äh, mil määral see haakub sellise struktuuripoliitikaga, et kas see on endaga kaasa toonud äh, neid, neid muudatusi, mida sooviti, see ei ole veel teada. aitäh, härra Boltšak, palun. suur tänu. ma olen nõus sellega, mida ütles härra Seller. on liialt vara praegu anda hinnang EFSI eh, fondile ning ma tahaks lisada veel ainult seda, et eh, eh, komisjon võib-olla meie komisjonipoolset surve tõttu nõustus selle projekti lisandväärtust rõhutada. tegel-, teisest küljest peaks küsima, kas komisjoni poolt välja valitud meehod, meetod, et seda põhimõtet tugevdada, on loogiliselt välja valitud ja regioonide komitee on samuti omapoolse hinnangu esitanud selle meetodi kohta. Nad ei leia, et see oleks kõige tõhusam, nii et tahaksin paluda proua Presa käest küsida, Presa käest, kas ta usub sellesse meetodisse, mis on välja töötatud ja mida arvate ettepanekutest, mille esitas äh, regioonide komitee meie komisjonile. Uh, aitäh, äh, proua esinejana ja palju õnne siin valitud või siis taasvalitud juhatusele ja jätkaksin rumeenia keeles uh,. Consider că în condiții mai bine vota în favoarea prelungirii. ma arvan, et paremini kindlaks määratud tingimustel saaksime mä hääletada EFSi kestuse pikendamise poolt, aga ma olen arvamusel, et on mõningaid elemente, mida oleks vaja uuesti hinnata. esiteks nende investeeringute strateegiline ulatus on väga oluline, et kui me vaatame prioriteetsete investeeringute portfelli, siis äh, on seal vähe äh, projekte, mida võiks nimetada strateegiliseks. härra Zeller rääkis, et me ei saaks, ütles, et me ei saaks rääkida strateegilistest investeeringutest, kui tegemist on ainult viie miljoniga. ja teine tingimus on see, et vaja oleks põhjendada seda, miks ei ole tagatud geograafilist äh, tasakaalustatust. kui vaadata, kuidas esimesel toimimisaastal vahendeid eraldati, siis äh, torkab silma, et äh, on äärmiselt suured erinevused kasusaajariikide ja teiste riikide vahel. siin on tegemist sellega, et ühed saavad kuus kuni seitse miljardit ja teised äh, ainult paar miljonit, me teame, et äh, need äh, riigid, kes kõige rohkem kasu saavad ühtekuuluvuspoliitikast, on EFSI netorahastajad. et kui ei ole geograafilist tasakaalustatust, siis me ei saa nõustuda sellega, et see fond jätkaks tegutsemist nagu seni. ja veel üks oluline äh, asi, vaja on kinnitada järgmist põhimõtet, et EFSI ei asenda ega täienda tulevast ühtekuuluvuspoliitikat. kui meie komisjon ei pööra piisavalt tähelepanu sellele, et vaja on üle korrata seda tõsiasja ja et vaja on tähelepanu juhtida, et ka nõukogu liikmete puhul äh, Äh, tähelepanu sellele asjaolule, nad tahavad ühtekuuluvuspoliitikat äh, väga palju muuta ja muuta selle just EFSiks, et kui me ei ole piisavalt tähelepanelikud, äh, siis ühtekuuluvuspoliitika ei jätku. on väga oluline leida mm, lahendus äh, ka äh, sellele, et äh, need riigid, kellel on raskusi fondi vahendite kasutamisega, peaksid saama tehnilist abi, kui nad seda vajavad. tihti öeldakse, et on riike, kes suudavad piisavalt ära kasutada seda fondi, aga kui tegemist on ainult nende riikidega, kes on võimelised seda, selle fondi vahendeid kasutada, siis me ei saa rääkida enam ühtekuuluvuspoliitikast, vaid vaja on mõelda ka sellele, et vaja on aidata neid ka teisi riike, vaja on äh, nõustamistegevust, tehnilist abi ja kui asi jätkub samamoodi, siis äh, inimesed äh, on järjest euroskeptilisemad, sellepärast et nad näevad, et raha läheb alati ainult ühtedele ja mitte kunagi neile ja see mm, süvendab euroskeptilisust ma ei ole näinud mitte ühtegi ettepanekut, mis tõesti võimaldaks seda tasakaalustamatust tagada seda tasakaalustamatust parandada. ma sooviks tänada meie esinaist, meie arvamuse koostajad, kes on tõesti teinud suurepärase arvamuse, mis võetakse vastu mitte ainult meie komisjonis, vaid mis tõesti saadab ka hoiatussignaali nõukogule, sellepärast et nõukogu on enamasti meie tegelikuks probleemiks. aitäh, härra von Miltenburg, palun. Also aitäh, esmalt äh, soovin ka mina teid õnnitleda ja äh, õnnitleda ka aseesimehi valituks osutumise puhul. teen väga lühidalt, äh, mul on tegelikult pigem küsimus, mitte sõnavõtt või arvamus. küsimus puudutab punkte kolm kuni kümme. mul on tunne, et Euroopa Komisjon ei suuda e-, E, e, et Euroopa Komisjoni arvamusel peab EFSI tegelema erinevate projektidega, erinevate ähm, teede ehitamisega, nagu Hollandis on olnud tegemist. Äh, võib küsida, et kas tegemist on lisaväärtusega ja kas me siin ähm, punktiga kolm, punktiga kümme ei ava Pandora laegast äh, Ehm, näiteks kui tegemist on äh, investeeringutega teedesse, siis komisjon on öelnud, et äh, alati oleks vaja kaasata vähemalt üks äh, ühtekuuluvusriik, aga kuna nüüd enam piirangut ei ole, siis äh, võimaldab see rahastada teedeehitust ka teistes liikmesriikides ja kümme, te olete muutnud täielikult teksti, siin on juttu ainult äh, jätkusuutlikust infrastruktuurist äh, ja ka mittemateriaalsest infrastruktuurist nagu e-taristu, aga loomulikult see, mis on jätkusuutlik ühe osapoole jaoks, ei ole jätkusuutlik võib-olla kellegi teise jaoks. nii et ma arvan, et see on üsna riskantne ma tahaksin lihtsalt äh, rääkida oma kahtlustest, mis seonduvad nende kahe muudatusega, aga muus osas aitäh tubli töö eest! aitäh ja järgmine kõneleja, härra Van Listelrooy. Thank you uh, very much! aitäh! tahaksin arutelu omalt poolt lisada selle, et ma olen täiesti nõus sellega, mida siin öeldi selle hetke kohta, pikendamise kohta. E, siin öeldi varem, et tegelikult tuleks sellega tegeleda kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal e, praegu on tegemist sellega, et nagu me oleks viis minut, viis sekundit tagasi e, raketi käivitanud äh, ja tegelikult me veel ei tea, kas see rakett lendab hästi või mitte. see on Euroopa Komisjoni lubadus ja nüüd äh, nad tulevad äh, välja väga paljude uude tekstidega. Kont-, ja Kontrollikoda on ka öeldud, et praegu ei ole mingisuguseid tõendeid. Äh, see on lihtsalt usk, et kui me jätkame äh, Äh, samasus, samamoodi nagu siiani, siis äh, on see väga hea investeeringute jaoks, aga kui vaadata asja põhjalikumalt, äh, siis meie panime siia ju selle lisanduvuse kriteeriumi, sellepärast et esimeses ettepanekus ei olnud lisanduvust, vaid oli juttu lihtsalt erakapitalist, riskikapitalist ja meie ähm, lisasime lisanduvuse, tekstis on see õigesti äh, kirjas, aga seda oleks vaja ka tõestada, sest muidu on asi nii, nagu härra äh, Miltenburg ütles, et kui tegemist on mingisuguse äh, teega Lõuna-Saksamaal, äh, seal ei ole mingit tööpuudust palun äh, öelge mulle, miks oleks vaja seal seda ehitada, seal ei ole mingit kõrget riski samuti ja tõesti vaja on äh, analüüsida seda äh, lisandväärtust. Äh, me oleme siin liiga järeleandlikud, seda tuleks ju tegelikult lõpuks ka äh, tõestada ja riskitase. esimene mõte oli, et riskitase peaks olema kõrgem, nii kõrge, et pangad laenu ei anna, aga kui vaadata neid projekte, siis seda ei ole arvesse võetud, võetud, neid võiks rahastada ka pangad see loomulikult võib olla hea instrument, aga kui Euroopa Liidu eelarvest rohkem raha ei tule, siis äh, tõesti ainult äh, hookuspookusega on võimalik äh, siin mingisugust äh, Euroopa Investeerimispanga valemit rakendada või, või siis on vaja riskitaset alandada, sest äh, sest äh, investeerimispank muidu nagunii ei oleks nõus, et nad tegelikult pigem ilmselt isegi alandavad seda riskitaset, me peame tagasi pöörduma nende põhimõtete juurde, et tegemist on täiendavate äh, investeeringutega ja, ja et arvesse võetakse riskitaset ja äh, ka geograafiline tasakaalustatus. siin, see on tõesti häbilugu. Ühendkuningriik saab kõige rohkem projekte rahastatud ja Ühendkuningriik äh, lahkub Euroopa Liidust. suured investeeringud Ühendkuningriiki, nemad äh, on võimelised raha ära kasutama ja teised ei ole, sest neil ei ole neid äh, panku, mis äh, oleks võimelised rahastust pakkuma või on mingeid muid põhjuseid ja jär-, viimane märkus. praegu meil on selline menetlus, et me käsitleme seda samal ajal kui Omnibus määrust. ja kui vaadata Omnibussi, siis seal on väga palju määruste kohandamisi, mille kaudu saab EFSit äh, rakendada ühtekuuluvuspoliitika raames, liikmesriigid saavad ähm, rahastust tagada. tegelikult oli plaanis ju see, et Euroopa invest-, reaalmajandusse tuleb rohkem äh, erakapitali, aga nüüd on tegelikult ju tegemist sellega, et, et, er-, et avalik sektor äh, võtab kõige suurema riski Euroopa Investeerimispanga kaudu. et äh, siin on asjad nüüd hoopis äh, teistmoodi läinud võrreldes sellega, mida me alguses planeerisime. ja siin on tõesti mängus ju meie peamised põhimõtted ja need õiguslikud muutused toimuvad ka väga kiiresti, kui me rääkisime Konstantse Kreeliga investeeringutest ja omnibussist siis äh, äh, võiks siin välja tuua samasugust kriitikat või, või samasugust äh, lähenemist. ma teen teiega koostööd nende muudatusettepanekute väljatöötamisel, aitäh. proua Maletitš, palun järgmisena aitäh, olen nõus sellega, mida siin juba öeldi ja ma tahtsin toonitada, et EFSI eesmärgiks alguses oli investeerimisvõimekust kogu Euroopa Liidus suurendada. ja kui me tahame investeerimisvõimekust parandada, siis on täiesti ilmselge, et äh, ükskõik, mida me ei teeks, see kattub ka teiste programmidega, mis praegusel hetkel Euroopa Liidus on olemas ja samamoodi kattub see ka ühtekuuluvuspoliitikaga. aga toona ei soovitud seda kattumist just sellepärast, et äh, komisjon ütles, et me rahastame siin eraprogramme ja riskantseid projekte. aga kui nüüd vaadata neid projekte, mida rahastatakse EFSI kaudu liikmesriikides, siis me näeme, et äh, tunnelid, raudtee, kiirteed, maanteed, teaduslikud projektid, inkub-, inkubaatorprojektid aga see ei ole see, mida me soovime EFSit, sellepärast et see kattub väga palju ühtekuuluvuspoliitikaga. ja liikmesriikides ei ole tegelikult äh, projekte, mida rahastada EFSi kaudu. ning sellele lisaks EFSi varastab ära teiste programmide, fondide äh, programme ja ei kasutata mitte tõukefondide vahendeid, vaid hoopis EFSI vahendeid Thank you, Mr. aitäh, härra Harri Moonte. aitäh, proua esimees, ma arvan, et me praegusel hetkel räägime sellest, kuidas teha Euroopas investeerimist võimalikuks ja see on tegelikult väga hea, et me juba sellest räägime, kas ja kuidas investeeringuid võimalikuks teha. muidugi võib äh, küsida, et kas klaas on pooltäis või pooltühi, mina siiski leian, et pooltäis. ja on väga hea, et me mõtleme selle peale, kuidas rohkem Euroopasse investeerida aga me ei tohiks siin ka naiivsed olla. kui kuulata seda arutelu siin täna, siis tuleb ka selgelt välja, et strateegiliste investeeringute fond on midagi, mis on natukene teistmoodi edasi arenenud kui see, mida algselt plaaniti. olen siin nõus kolleeg Van Nistelrooy ja Maleditšiga, et tundub, et EFSI areneb nüüd edasi selles suunas, et ta hakkab asenduma tõukefonde ja tõesti, nagu siin räägiti raketist juba, et laseme raketi õhku ja me ei tea täpselt, kuhu ta suundub ähm, ja me ei vii hinnanguid läbi sellepärast, et me tahame, et see rakett edasi sõidaks ja aga kui ta siis edasi atmosfääri sõidab, siis äh, tuleb ka rääkida sellest, et kas me saame mõjutada seda kurssi nii et võib-olla me ei peaks mitte EFSit kritiseerima, vaid äh, pigem enda tööd vaatama ja mõtlema, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et tõukefondide vahendeid kasutatakse tõhusamalt. ja siis äh, kaks küsimust, äh, mis võib-olla tõid endaga kaasa selle, et välja tuuakse välja mõeldakse uus vahend ehk et kuidas neid taotlusi lihtsamaks muuta selleks, et taotlejate tegijad neid taotlusi ka teha soovivad ja teiseks tegelikult Euroopas mitte keegi ei tea, mida rahastatakse tõukefondide vahendite kaudu. minge lihtsalt välja ja küsige tavainimeste käest, et äh, milliseid projekte tõukefondide ka rahastatakse. tõesti, siin on meil kodutöö tegemata, inimesed ei tea seda, nii et tavainimesed, kes soovivad tõukefondidest äh, raha saada, ütlevad, tegemist peaks olema mõistliku investeeringuga, tasakaalus projektiga. eriti tähtis on see, et just äh, äh, probleemidega piirkondadesse investeeritakse ja seda me peame ka selgelt välja ütlema. kui me aga seda ei tee, siis juhtubki see, et EFSI hakkab asendama tõukefondide vahendeid, sellest oleks kahju ja selles ma tahaksin ka hoiatada. aitäh, järgmisena härra Puuda, palun. aitäh proua esimees, teen hästi lühidalt. kolleegid on juba väga pikalt rääkinud. milline on see olukord, kus me praegusel hetkel oleme, me teame ja täpselt, milline oli alguspunkt, kuhu me oleme jõudnud, me tõesti tahame erainvestorite raha, aga meil ei õnnestunud seda saada ja teiselt poolt kuuleme me komisjonilt, et kõik on hästi. me ei tohiks uskuda, et siin on võimalik mingi präänikuga meid ära petta vaadake, mida on ühtekuuluvuspoliitikaga ära tehtud. me räägime ju tegelikult rahadest, mida meil on vaja tuleviku jaoks. ühtekuuluvuspoliitikat ei tohi EFSI fondi kaudu asendada, sest äh, tähtis on hoolitseda selle eest, et kõik liikmesriigid, eriti just Ida-Euroopas, saaksid tõukefondidest vahendeid ja on väga tähtis, et komisjon hoolitseb selle eest, et just Ida-Euroopa liikmesriike toetatakse ja et välja töötatakse programme, milles just Ida-Euroopa riigid saavad osaleda. kui aga vaadata praegust olukorda praegu, siis on näha, et äh, väga palju raha EFSist läks just äh, vanadesse liikmesriikidesse. me ei taha, et ühtekuuluvuspoliitikast äh, see raha välja võetakse ja EFSisse läheb. aitäh! aitäh! aitäh kõikide nende kommentaaride eest. tegemist oli väga huvitava aruteluga ja ma arvan, et Regionaalarengu Komisjoni vastutus selles küsimuses on väga suur. me peaksime tõesti mainima kõike seda, mida me täna siin ka välja tõime. ja nüüd tahaksin anda sõna komisjoni esindajale, proua Hoppmeier. Yes, please. Thank you very much, Chair. aitäh! lugupeetud saadikud, suur tänu selle väga elava ja huvitava arutelu eest ja suur tänu ka selle eest, et annate ka komisjonile sõna. ja muidugi me kuulasime täpselt ära kõik need probleemid, mis siin komisjonis tõstatati ja ka arvestame nende ettepanekutega, mis on arvamuse eelnõus välja töötatud selleks, et EFSi tõhusust suurendada seda ettepanekut tuleb vaadata rakendamise valguses, aga samamoodi ka hinnangute valguses, mida siiamaani on tehtud. tahan seda toonitada, sellepärast et meil on siin EFSI kohta hinnanguid läbi viidud nimelt kolme Euroopa Komisjon tellis mõjuhinnangu, see on kõik avalik, samamoodi investeerimispank on tellinud hinnangu ning samamoodi on meil ka erapooletu hinnangu, mille Ernst and Young läbi viisid. nii et kõik need hinnangud tehti just selleks, et seda õigusloomelist äh, protsessi hinnata. tahtsin selle kohe oma sõnavõtu alguses välja tuua. mis on nüüd siis need tulemused, mida on siiamaani saavutatud? ma arvan, et sellega tuleb ka arvestada, et mida siiamaani on ära tehtud viimase pooleteiste aasta jooksul. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus EFSI projektidega taheti saada sada kuuskümmend neli miljardit eurot investeeringuid äh, kahekümne kaheksas liikmesriigis, seda on palju rohkem kui see kolmsada viiskümmend miljardit äh, Äh, pool sellest kolmesaja viiekümnest miljardist äh, ja samamoodi on kaheksakümmend kaheksa tuhat väikeste keskmise suurusega ettevõtet kaasatud. et ma tahaksin toonitada, et tõesti EFSI kaudu on võimalik äh, saavutada seda eesmärki, leida kolmsada viiskümmend miljardit eurot investeeringuid reaalmajandusse ja samal ajal muidugi soovitakse ka siis maksimaalselt võimendada just erasektori investeeringuid tahaksin veel ka toonitada, et suur osa projekte on läinud just Euroopa piirkondadesse ja linnadesse. Itaalias EFSI kaudu toetatakse investeeringuid, millega elektri- ja gaasivõrkusid äh, kaasajatatakse, samamoodi ka Trente piirkonnas on äh, veejõujaamasid loodud, Poolas on tuhat kolmsada eluaset Boznanis äh, ehitatud ja samamoodi saate seda lugeda ka Euroopa Investeerimispanga kodulehelt siis kõiki neid projekte, mida on rahastatud EFSI fondi kaudu. tahaksin siin välja tuua ka EFSI ja granditaotluste ning finantsinvesteeringud, finantsmeetmete sünergia vahel äh, Need äh, Nende meetmetega on võimalik üheskoos äh, suurendada investeeringuid, töökohtade loomist äh, ja majandust toetada. Need on meie eesmärgid nimelt. me oleme tegelikult juba näinud neid suurepäraseid koostoimimisvõimeid. meil on Prantsusmaal projekt Põhja-Galees, kus madaliku süsinikuga äh, majandust toetatakse, siin on tõukefondidest, EFSist ja Prantsuse äh, riiklikust toetuspangast vahendeid äh, saadud tahaksin toonitada veel ka seda, et komisjon on väga tähelepanelikult ära kuulanud kriitika, mis on välja toodud EFSI ja selle toimimise kohta. nii et komisjon oma EFSI ettepanekus soovib just äh, tegeleda nende kriitiliste küsimustega, mis on need parandusettepanekud, mis me oleme teinud. kõigepealt, ettepanekus keskendutakse just sellele, et EFSI kaudu just vähearenenud ja üleminekupiirkondadesse investeeritakse ja komisjon on konkreetselt teinud ettepaneku rohkem tähelepanu pöörata tehnilise abi andmisele kohalikul tasandil liikmesriikides, Euroopa investeerimise ja nõuandeplatvormi kaudu ja selle platvormi kaudu tuleks eh, hoolitseda just selle eest, et EFSI fondi kaudu võimalikult paljudesse erinevatesse piirkondadesse ja sektoritesse investeeritakse ja samuti tuleb ka projektide rakendamist toetada. ja see nõuandekeskus juba praegu on tegelikult kohalikele tasandile kaasatud, aga me tahaksime seda kohalikku mõõdet veelgi suurendada, eriti just koostöös riiklike toetuspankade kaudu. ja toetus just piirkondlikul tasandil on ülivajalik samamoodi tahame anda ka nõu investeerimisplatvormide loomiseks siis äh, kõige vähem arenenud piirkonnad ja siirdepiirkonnad. siin komisjon on teinud ettepaneku äh, suurendada sektorite arvu, just kaasata neid sektoreid, mis muidu võib-olla ei oleks EFSI üldeesmärkides kirjas. kalandus, põllumajandus ja vesiviljelust samamoodi on toodud välja eraldi sektoritena, millesse võib investeerida EFSI fondi kaudu ja komisjon on teinud ka ettepaneku ka äh, vältida kiirteede rahastamise, rahastamist või teha seda ainult siis, kui äh, tegemist on tõesti ainult teatud piirkondades, kus on neid investeeringuid väga vaja või kui tegemist on piiriüleste projektidega. peale selle komisjon tahab ka lisandväärtuse loomist toetada, see on muidugi EFSI üheks kõige tähtsamaks eesmärgiks me oleme teinud ettepaneku selgemalt välja tuua, et projektid peaksid turulünkade ja investeerimisvõimekusega tegelema ja et siis sisse tuleks ka abikõlbulikkuse kriteeriumitesse kirjutada. samamoodi komisjon soovib, et ka seda lisandväärtust paremini defineeritakse, et need kriteeriumid toodaks paremini välja komisjon on teinud ka ettepaneku, et prioriteetsed peaksid olema just piiriülesed äh, projektid, mis on ka ilmselgelt siis lisandväärtust toovad. ja seetõttu nende väljatöötamist äh, toetatakse. läbipaistvus, väga tähtis meede, mida siin on ka täna väga palju mainitud, läbipaistvust suurendatakse ka tulevikus komisjoni ettepanekus nõutakse, et see investeerimiskomisjon, kus on sõltumatud turueksperdid, kes otsustavad selle üle, kas on võimalik EFSI äh, fondist toetust saada, nii et meie oleme teinud ettepaneku, et see investeerimiskomisjon peab üksikasjalikult selgitama, miks igat projekti EFSI kaudu rahastati ja kuidas see projekt täidab neid tingimusi, mis on EFSI määruses kirjas ja kuidas äh, samamoodi luuakse ka lisandväärtust. EFSI ja teiste Euroopa Liidu vahendite omavahel ühendamine tõukefondide vahenditega samamoodi, siis on ka üks eesmärkidest äh, selles ettepanekus. selleks on muidugi vaja eraldi omnibuse äh, ettepanekut ja ka ühissätete määrust äh, ja samamoodi soovitakse siis selle kaudu nii investeerimisplatvormide kui ka individuaalsete projektide rahandamist, rahastamist parandada. investeerimisplatvormide äh, loomine, ükskõik, kas need on siis piirkondlikud äh, kohaliku tasandi omad või piiriülesed on väga tähtsad selleks, et jõuda erinevatesse piirkondadesse ja linnadesse, esimesed platvormid on loodud ja see jääb meile ka prioriteediks tulevikuks ning meil on uued platvormid juba kavandamisel. ning lõpetuseks tahtsin veel välja tuua seda, et äh, ECOFIN võttis EFSI üldised äh, sätted vastu äh, siis selle pikendamise kohta ja me loodame, et meil on võimalik Euroopa Parlamendis ka see ettepanek võimalikult kiiresti läbi vaadata ning ma loodan, et kokkuleppele on võimalik jõuda nõukoguga veel enne suvepuhkust. Äh, ma rääkisin päris pikalt äh, ja sellepärast suur tänu teile tähelepanu eest. suur tänu teile, äh, proua Reza, kas te soovite midagi lisada? suur tänu teile, proua esimees ma kuulasin väga tähelepanelikult kolleegide mõtteavaldusi ja mitte kõikidest ei hakka üle rääkima, Ehm, sest äh, kõik see, mitte kõik see, millest räägiti, ei ole meie komisjoni temaatikasse käiv, sest meie tegeleme eelkõige äh, teatud osaga ainult äh, eelarve küsimustest. tahaksin jääda pädevuse piiridesse, tahaksin rääkida majandusinimesena. ma Mm, vabandust, mulle helistatakse pidevalt selle arvamuse koostamise pärast. <clears throat> no pane ta vaikse peale. tahaksin rääkida majandusinimesena. EFSI oli ilmselt esimene instrument, mille võttis kasutusele Euroopa Liit, et toetada erainvesteeringuid me räägisin ainult riigipoolsest finantseerimisest, kuigi sellega on ka näiteks riigi avalikke investeeringuid toetanud. lähtudes esialgu struktuurifondide põhimõtetest, mille eesmärgiks oli tugevdada majandusi ja see, selle eh, eesmärgiks ei olnud ainult kriisi sattunud arenguriike, arenenud riike aidata. hiljem Ehm, leiti, et ka arenenumates piirkondades võib olla vaja investeeringutoetust nii avalikust kui eravaldkonnast. kuid äh, eesmärgiks peab olema siiski vähendada eristusi Euroopa Liidust. Eestiga pandi tähele tunnistati esimest korda, et äh, poliitiku, mis ei olnud seotud otseselt riigi abidega, äh, maailmas, kus kõik kasutavad riigi abisid Hiinas, Ameerika Ühendriikides ja mujal, et selline lähenemine ei olnud enam adekvaatne ning tehti esimene äh, pakkumine, mis oli ebapiisav, mis puudutas investeeringute toetamist, eriti erainvesteeringute toetamist et garanteerida piisavad investeerimismäärad, mis oleks valmis ka riskidele vastu astuma, sest Euroopa vajab investeeringuid praegusel hetkel pärast kriisi on investeeringute määr katastroofiliselt langenud ning EFSI on võimaldanud eh, osaliselt seda tühikut täita. seega ettevaatust, eh, nagu Itaalia itaalia keeles öeldakse, et ärge visake last pesuveega koos välja. meil on vaja Euroopas tugev toetada investeeringuid, mitte ainult riigipoolseid, vaid ka erasektori poolseid. seega küsimus ei ole nüüd selles, et kaotame EFSi ära ning äh, laseme äh, avalikel ja erainvesteeringutel ise hakkama saada, see lihtsalt ei lähe nii ärgem loobugem sellest, äh, äh, sellisest instrumendist, sest äh, paremat meil pole kätte saada kuskilt lähema aja jooksul ning anname suurema võimekuse selle abil ka oma majandusele, sest praegusel hetkel on selliseid riike, mille majandus pole võimaldanud EFSit kasutada Eh, palju sõltub eh, tehnilisest eh, toetusest, riiklikest platvormidest, riigipoolsetest programmidest, mis aitavad kaasa investeeringutele, aga mitte ainult. me ei räägi siin ainult riigipoolsest investeeringutest, vaid ka erainvesteeringuteks. riigid hoiavad sellega palju, hoiavad praegu palju kokku, kuid see ei tähenda uusi investeeringuid. praegusel hetkel Äh, on investeeringute suurendamine nii era- kui riigi poolt äh, väga olulised. küsimus on selles, kuidas neid investeeringuid paremini ära kasutada, kuidas spetsiifilisi probleeme lahendada. ning vähemalt see ongi see eesmärk, mille mina teile välja käin, sest me ei saa äh, välja äh, Eh, ära unustada seda mõtet, et ka erasektor peab investeerima rohkem Euroopas. me, meie komisjon teeb tööd ka vähem rikaste majandustega Euroopas ja need, kes ei ole saanud EFSI fonde veel kasutada, peaks seda saama oma e eraettevõtluse jaoks, erainvesteeringute jaoks ning nagu ma ütlesin, keskendudes teatud küsimustele, millest esimene on see, et meil ei ole vaja kvoote, vaid territoriaalset tasakaalu. ja ka otse toetuste abil, sest meie kogemused näitavad, et eh, ei ole vaja sellest rääkida, sellest pole abi, vaid tuleb instrumendid luua, milleks on siis toetus projektile eelkõige, aga selliste struktuuride loomisele, mis aitaks vahendusrolli täita liikmesriikidesse, need on olulised, sest need aitavad eh, ne,, toetavad neid, kes peavad projekte koostama. see puudutab ka piiriüleseid projekte, sest ka need on väga olulised minu arvates, eh, mida tuleks edasi arendada. kaks vastust ainult, eh, sest hiljem saaksime rääkida, saame rääkida täpsemalt juba esitatud muudatusettepanekutest. me peame jääma oma pädevuse juurde, sest kui me see, hakkame muust rääkima, siis eh, põhilised eh, komisjonid, kes selle teemaga tegelevad, ütlevad, nad ütlevad meile, et see ei ole meie asi, nagu meiegi ütleme, kui meile esitatakse arvamus, mis pole teemakohane. ja mis puudutab muudatusettepanekuid, mille ma esitasin ja mis puudutasid konkreetseid eh, küsimusi, mille kolleeg esitas, siis mis puudutab kolme, siis ma arvan, et, e-, et oleks ekslik keskenduda ainult äh, füüsilisele taristule, vaid äh, peame rääkima ka mittefüüsilisest taristust, äh, käegakatsutamatust, sest näiteks IT-sektoris on tihtipeale tegemist silmale nähtamatute taristutega ja see, et äh, ühendused peaks toimima paremini liikmesriikide vahel, siis äh, mina kasutan sõna äh, e, piiriüleselt, äh, leian, et rääkida piiriülestest ühendustest, siis see tähendust ei muuda. mis puudutab muudatusettepanekut kümme, siis kuna mina arvan, et et maanteede Eh, finantseerimine, eh, välja arvatud siis, eh, kui tegemist on ühtsusfondide projektidega, on oluline meeles pidada seda, et lisandväärtuse on väga tähtis aspekt ja see ega on oluline, et näiteks maanteede ehitamises osaleks struktuurifondide eh, vahendeid, me ei tohi neist kõrvale vaadata, vaid tuleb kasutada siis, kui eh, on selged turuhäired või kui on vaja, eh, kui on selgelt tuvastada lisandväärtus. nagu ma juba ütlesin, me ei tohi unustada, kui olulist rolli mängivad äh, struktuurifondid, äh, et ebavõrdsust liikmesriikide vahel vähendada. arvan, et oleme kõik nõus sellega, et äh, EFSI ei ole struktuurifondide konkurente, neil on teistsugune struktuur, nad on seotud erinevate projektidega, areng, regionaalse arengupoliitika äh, aspektidega ning teiseks suurem osa nende fondide vahenditest eh, peab eh, aitama vähem jõukatel piirkondadel lähemale jõuda eh, arenenumad piirkondadele, toetades arengupoliitikat ja seega ei ole tegemist mitte projektide, vaid poliitika suundade toetamisega ja seega on see väga erinev küsimus ning peame võitlema selle eest, et eh, see, et ei, eh, ei eh, langetaks kiusatusse neid kahte asja võrdlema hakata, sest tegemist on kahe täiesti erineva asjaga, nii et oleme selles osas täiesti ühel nõul, aga lahing ei ole vaja täna maha pidada täna, vaid praegu me räägime EFSI eh, projektist, mille eesmärgiks on ühtsuspoliitikat taga aidata mitte ainult investeerimisküsimustes, vaid eh, investeerides eh, ka investeerides erinevatesse projektidesse, me korrutame veel kord, et EFSI et EFSI ja struktuurifondid võivad koos töötada, tugevdades struktuurifondide võimekust, mis mõnikord, millel mõnikord ei ole võimet suuri eraprojekte finantseerida, sest praegusel hetkel struktuurifondid ei saa seda teha, neil pole selleks pädevust ja sellega seoses ei on võimalik toetada erinevate projektide läbiviimist EFSI toetuse abil. koos saavad nad toimida väga hästi. nii et äh, selles osas peame me edasi tegutsema, et äh, loodaks, suudaks leida äh, need aspektid, mis neid erinevaid projekte, erinevaid fonde ühendavad ja rõhutades samas, et tegemist ei ole eh, sama nähtusega. ja minu meelest eh, peaks see, ütleme, on see osaga väga selgelt välja öeldud, proua esimees ütleb mulle, et eh, meie kõneaeg on läbi, aga meil on kindlasti võimalik pikemalt rääkida muudatusettepanekut. Thank you very much aitäh, oli väga huvitav arutelu, aga see kestis veidi kauem, kui me oleks arvanud ma pean kõigile meelde tuletama seda, et muudatuse esitam-, ettepanekute esitamise et, tähtaeg on kolmekümnendal jaanuaril esmaspäeval kell kaksteist päeval. ja me jätkame nüüd päevakorraga ja annan sõna härra Puudale selleks, et meil saaks toimuda esimene arvamuste vahetus äh, tema raporti kohta, mis puudutab partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises. see on siis see teema, äh, millega ta tööd teeb ja sõna on teil. Äh, aitäh, soovin algatuseks tänada kõiki kolleege, sest äh, nad mõistsid, et vaja on koostada raport selle teema kohta. eelkõige tahaksin tänada härra Lambertit. ja siin äh, toome välja uusi meetodeid, äh, mis võimaldaksid meil äh, Äh, tugevdada äh, ühtekuuluvuspoliitikat äh, selleks, et selle poliitika roll Euroopa majanduses oleks suurem. kui me tahame tugevat majandust, siis meil on vaja tugevat Euroopa Liitu, need kaks asja sõltuvad üksteisest. tugev majandus, tugev Euroopa Liit sõltuvad ühtekuuluvuspoliitikast. me oleme näinud, et et äh, investeeringud on äh, suurenenud kolmesaja viiekümne miljardi euro võrra äh, tänu ühtekuuluvuspoliitikale ja see on mõningates liikmesriikides tähendanud kuuekümne protsendist investeeringute suurenemist ja mõningates liikmesriikides on investeeringud suurenenud isegi kaheksakümne protsendi võrra. ja kõike seda tänu ühtekuuluvuspoliitikale, mis on väga kasulik poliitiline instrument võimaldab suunata vahendeid kõige vaesematesse piirkondadesse. samal ajal võimaldab see poliitika ka vähendada erinevusi Euroopa Liidu eri piirkondade vahel rahastamispoliitikatel on äh, Euroopa kodanikele alati positiivne mõju ja Euroopa kodanike arvamus on äh, märkimisväärselt äh, muutunud paremuse poole tänu rahastamisele, mis on tulnud äh, Euroopa Liidu eelarvest, aga kahjuks ei jaotu see raha võrdselt ja Europarameetri uuring näitab, et ainult kolmandik Euroopa kodanikest on teadlikud Euroopa eelarvest rahastatud investeeringute positiivsest mõjust nende piirkonnale ja seetõttu see, selles algatusraportis äh, ma üritangi uurida seda, et äh, kuidas paremini teavitada inimest, inimesi äh, ühtekuuluvuspoliitika positiivsest mõjust, vaja on rääkida konkreetsetest kogemustest, tuua konkreetseid näiteid ja me sooviks välja tuua ka selle seose, mis on ühtekuuluvuspoliitika ja kohalike poliitiliste instrumentide vahel kuidas me saame need poliitikad, mida võetakse vastu kohalikul tasandil, muuta tõhusamaks, kuidas me saame suurendada kohalike investee-, kohalike omavalitsuste äh, seotust ühtekuuluvuspoliitikaga, vara, vaja on äh, parandada kommunikatsioonitööd, mis äh, seondub ühtekuuluvuspoliitika fondidega, vaja on, et inimesed oleksid paremini teadlikud ühtekuuluvuspoliitikast kuidas me saaksime jõuda posi-, tõhusama kommunikatsioonini? vaja on net-, selleks kasutada näiteks äh, veebiplatvorme, kuidas äh, suurendada ühist vastutust kõigil äh, halduse tasanditel me saame sellega hakkama siis, kui kõik partnerid, kes on kaasatud rakendamise kõikidesse etappidesse, koostööd teeks. on väga oluline, et me rõhutaks seda asjaolu, et fondidest raha saajad peavad muutuma ühtekuuluvuspoliitika saadikuteks, nemad on need, kes kõige paremini oskavad rääkida see, poliitikate positiivsest mõjust. me oleme mõelnud näiteks sellele, et äh, tuua välja seda, kuidas äh, kodanikud saaksid äh, paremini osaleda avalikkusega konsulteerimises ja vaja on ka rohkem esindatud olla kõigis nendes võrgustikes, mis äh, tegelevad info levitamisega ja ma olen selle raporti jaotanud kahte osasse, esiteks tõhusam äh, kommunikatsioon ja teiseks, kuidas äh, suurendada huvitatud osapoolte osalemist otsustusprotsessis ja rakendamises. esimene osa, parem kommunikatsioon, kuidas tagada see, et ühtekuuluvuspoliitika oleks nähtavam oma komisjonis me oleme korduvalt öelnud, et vaja on, et õigusakte lihtsustataks. paljud liikmesriigid kurdavad selle üle, et menetlused on äärmiselt keerukad, kui soovitakse kasutada fondide poolset rahastust, liikmesriikide ametivõimudel on samuti äh, vastutus selle eest, et äh, et äh, muuta õigusakti toetavamaks. haldusasutustel on kohustus äh, valida välja sellised meetodid, mis on kõige paremini sobivad. et kuidas äh, kohalikud äh, omavalitsused saaksid suuremat äh, rolli mängida ühtekuuluvuspoliitika rakendamises, sellepärast et äh, nii muutuks see poliitika nähtavamaks koha peal kodanike jaoks. kuidas äh, oleks võimalik kõige paremini rääkida nendest konkreetsetest tulemustest, mida on saavutatud ühtekuuluvuspoliitika abil? vaja on, et Euroopa Liidu äh, kommunikatsioonialane tegevus läbi vaadatakse selleks, et oleks võimalik äh, välja saata konkreetseid sõnumeid, mida kodanikud paremini mõistaksid, äh, selleks, et näidata, millised on tulemused, mis on, mida on saavutatud. viitan siin projektidele, mida on äh, Regionaalarengu Fondist rahastatud, aga mille puhul vahendid olid vähem kui viissada 500 tuhat, seal ei, nende projektide puhul ei ole üldse mingit kohustust üldse teavitada avalikkust, et Euroopa Liidult on tulnud nende projektide rahastus ja vaja oleks selline nõue sisse viia. Euroopa Komisjon peaks nendest tulemustest rohkem rääkima ja isegi kui vahel on selline teave olemas, ei jõua see kodanikeni, aga äh, see ei tohiks nii olla. näiteks Rumeenias üksnes üheksa protsenti kodanikest, keda Eurobaromeetri uuringu käigus küsitleti, teadsid, et äh, mingeid projekte on rahastatud Euroopa fondidest. Need, kes äh, hääletasid Brexiti poolt elasid enamuses äh, piirkondades, kus äh, Euroopa Liidu fonde on kõige rohkem ära kasutatud. see on paradoksaalne ja väga kahju, et see nii on. Poolas samas äh, on kõige rohkem kodanikke, kes teavad, et nende kodupiirkondades on projekte rahastatud Euroopa Liidu fondidest ei saa kasutada ainult ühte kommunikatsioonivahendit, vaid kommunikatsioonivahend peab olema suunatud sihtrühmale ja ma rõhutan seda, et väga oluline on mõelda ka digitaalsele revolutsioonile. teabevahetuse soodustamine toetuse saajate ja kõigi muude ametiasutuste vahel on samuti väga oluline instrument elektrooniline suhtlus, mida mina nimetan e-ühtekuuluvuseks, on äh, minu meelest äh, samuti samm õiges suunas. elektrooniliselt on võimalik teada anda, millised on probleemid ja võimalik on probleemidele ka kiiresti lahendusi leida. ja nüüd räägin oma raporti teisest osast, ma ütlesin, et vaja on e-, edendada kohalike ametiasutuste osalemist otsustusprotsessis ja selleks on vaja erinevaid äh, ühise juhtimise mudeleid, vaja on äh, kohalikel osapooltel äh, võimaldada ühise eelarve kasutamist ja ei, vaja oleks tuvastada need instrumendid, mis võimaldavad kohalikul omavalitsusel paremini osaleda kogu protsessis, mis seondub Euroopa Liidu vahendite kasutamisega. nii osaleksid otsuse langetamises ähm, võimalikult paljud inimesed, väga oluline on ka partnerite roll, mida on vaja suurendada, eriti on vaja äh, rakendada partnerlusi, see on minu meelest väga oluline strateegiliste investeeringute puhul ja selleks, et tagada kõigil tasanditel parem haldus, on vaja õppida minevikust, rohkem kohaliku tasandi osalust tagab äh, ka paremad tulemused koha peal. ja kui ma mõtlen nüüd partnerluste arendamisele, siis äh, selleks on vaja tihedat koostööd äh, nii linna kui maa piirkondade vahel. sünergia äh, fondide vahel ja erinevate piirkondade vahel käivad käsikäes ja fondide vahelisest sünergiast on juba juttu olnud ja mina usun sellesse. aga sellega ma praegu lõpetaks ja ootan huviga teie kommentaare, arvamusi, ettepanekuid ja ma olen kindel, et äh, lõpuks äh, õnnestub meil koostada hea raport äh, selleks, et rääkida sellest, kuidas suurendada Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide nähtavust. tuletan teile meelde, et tegemist on esimese arvamuste vahetusega, härra Puuda kavatseb oma raporti projekti tutvustada meile märtsis ja me hääletame seda maikuus. nüüd annan sõna koordinaatoritele ja palun, et te räägiksite väga lühidalt, sellepärast et meie järgmine kõneleja, meie järgmine külaline mm, Malta esindaja on juba öö, eh, ukse taga. proua Tšufrida, palun. suur tänu, proua esimees, ma räägin väga lühidalt ma ei saa siiski ütlemata jätta, et lõpuks eh, see, kuidas me ühtsuspoliitikat esitamine Äh, on saanud piisavat tähelepanu osaliseks äh, ja selle põhjuseks äh, võis olla ka Brexit, kus, mille põhjuseks oli see, et ei teatud mitte midagi sellest, mida Euroopa oma kodanike heaks teinud, ka Euroopa Komisjon on hakanud kommunikatsioonile tähelepanu pühendama, et ähm, et teadlikkus kasvaks, sest kolmandik Euroopa eelarvest äh, läheb äh, ühtsuspoliitikale, kodanikud aga ei tea sellest mitte midagi. seda on seega väga oluline meeles pidada ning äh, ja nagu me teame, on komisjon välja töötanud ka projekti, kuidas seda tehakse ja see peaks tutvustama Euroopa elanikele ka meie ühtsuspoliitika tagamaid Eh, praegusel hetkel on kokkuvõtted ja järeldused üsnagi eh, fragmenteeritud ja eh, mitte lõplikud, kuid tegemist on küsimusega, millele peame tähelepanu pöörama, peame mõt-, ütlema ka selle peale, et üks Euroopa suuremaid edulugusid on see, mis toimus rändlustasude tasudega teame ka, et see on eh, olulise küsimusega kõigest, aga kõigest eh, kolmandik eurooplased ei käi välismaal. Eh, ainult kolmandik eurooplastest käib korra aastas või rohkem välismaal. me kõik teame, kui oluline on selgelt välja näidata, kui äh, Äh, oluline on Euroopa Liit ja tema eripära meie kõigi jaoks, meie kõigi kodanike jaoks ning äh, kolleeg Buda ütles, et Brüssel on võimalik, äh, võimeline rääkima ja jõuab ja on arusaadav kõigest neljandikul Euroopa kodanikest ja, ja see loomulikult kõige haritum osa, kes reisib ja ähm, praegusel hetkel peame mõtlema selle peale, kes peaks rääkima ühtsuspoliitikast, et respekteerida lähimuspõhimõtet, on oluline, et komisjon annaks andmed edasi, kuid põhiinformatsioon peaks toimuma kohalike omavalitsuste poolt ja sellega osas peaks sõna võtma ka eurosaadikud. selleks tuleb kasutada erinevaid lähenemisi, erinevad äh, kõnepruuke eh, ja eelkõige eh, võiks rääkida asjast ka erinevates programmides osalejad, nendest kasusaajad ja samuti osalema peaksid tavakodanikud. sest need otsused, mille langetab komisjon Brüsselis, eh, neid programme, neis osaletakse, palju neid jälgitakse, aga need tuleks teha tuttavaks ka koda, tavakodanikele Euroopa äärealadel ning äh, ka teatis on äh, see, mis, mille ähm, äh, eesmärgiks on informeerida avalikkust ja praegusel hetkel läbipaistvus toimub ainult osaliselt. praegusel hetkel suhtlemine avalikkusega peab olema palju tõhusam ja tulemuslikum, seega tuleks äh, koostööd teha äh, Euroopa Komisjoniga käsikäes, äh, kellel on ülevaade ka sellest, mis toimub kõikides liikmesriikides. komisjon on välja otsinud ajade tavade kogumid ning nendele on võimalik ligi pääseda ka internetis Äh, loomulikult tuleks rääkida ka geolokaliseerimisest, samuti rääk-, tuleks äh, rääkida ka muudest sellistest küsimustest ning samuti tuleks äh, kasusaajatest muud, kasusaajad teha tõelised sponsorid kommunikatsioonivalgades vastavalt kommunikatiivnõudlustele ning veel üks oluline aspekt, mis tuleks, mida tuleks rõhutada, osas, mis puudutab teatud ja piirkondi tuleks anda suuri, eh, suurt tähelepanu kasutatud fondile, praegusel hetkel eh, miljardid eurod investeeritakse Euroopasse, kuid eh, sellest, neist räägitakse väga üldiselt, linnadest, immigratsioonist, väikeettevõtetest, kuid väga harva äh, Äh, äh, projektide tulemustest räägitakse näiteks ka taristute puhul, mis on ometi kõige nähtavamad. see tekitab äh, avalikus arvamuses teatud ühiku, teatud vajakajäämiseid ja seega nad ei tea, mida meie fondid teevad ning lõpuks veel struktureeritum teatis aitaks ka äh, äh, Eh, paremini aru saada, kuidas Euroopa Liit üldse toimib ja see aitaks kogu Euroopa Liidu tegevust eh, usutavamaks muuta. me peame suurendama eh, individuaalsete projektide kasutusele võtmist ning struktureeritud dialoogi ekspertide vahel, sest nemad ja lõpetuseks ütlen, et arvan, et on oluline rõhutada, kui vajadu-, suur vajadus on eh, koostöö tegemiseks kohalike omavalitsuste ja projektide läbiviijate vahel, sest see eh, aitaks kogu Euroopal paremini toimida. We do not have any time, Mr Van Miltenburg, the floor is yours. vabandust, aega on vähe jah, ma teen hästi lühidalt, sest ma leian, et me võime rääkida pikemalt sellest siis, kui meil on juba raporti eelnõu olemas ja muide, meil on ka regioonide komitee, väga paljud piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused kindlasti oskavad meile häid kogemusi infovahetuse kohta tuua, äkki me saaksime nad kuidagi kaasata, äkki äh, raportöör mõtleks selle peale, et kuidas ka need äh, valdkonnad siis kaasata, aitäh, härra Puuda! aitäh, aitäh ka selle eest, et nii lühidalt tegite. proua Vana, palun järgmisena. jah, aitäh, proua esimees, ka mina teen lühidalt. ma ei hakka rääkima eh, sellest, mida siin juba öeldi. nimelt see, et me peaksime paremini olema nähtavad, aga ma tahaksin siin rääkida hoopis äh, sellest, et partnerluspõhimõtet tuleb Ühtekuuluvusfondis tõesti palju tugevamalt äh, rakendada, see on suurepärane meie, meie arvates mitte ainult piirkondliku tasandi jaoks, vaid ka sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna jaoks. sest me tõesti leiame, et ainult äh, siis, kui kodanikud on väga hästi kaasatud, on nad valmis ka ähm, järjekindlamalt äh, toetama neid projekte ja tegelikult ka kogemused näitavad, et seal, kus inimesed on kaasatud ka meetmete kavandamisse, keskkonnaküsimuste lahendamisse, võrdsete võimaluste tagamisse, sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisse, et seal on nad ka valmis hiljem seda parema meelega aktsepteerima, aga me teame, et partnerluspõhimõtte puhul ei ole meil mitte ainult palju erinevusi, vaid ka edasijõudmise tase on väga erinev ja meil ei ole siin mitte mingit meedet, kuidas äh, partnerluspõhimõtet oleks võimalik kohalikul tasandil paremini toetada, sellepärast me teeme konkreetseid ettepanekuid, nagu näiteks käitumisjuhised koos miinimumnõuetega, äh, tehnilise abi suurendamine kohalike omavalitsuste jaoks täpselt samamoodi nagu ka raporteerimismeetmed selleks, et äh, tagada tõeline kaasatus ja me ootame juba koostööd. Thank you, thank you very much, Miss aitäh, järgmisena proua Demato, palun, aga hästi lühidalt. kuna ühtsuspoliitika on väga oluline, tuleks ehm, teha kõik selleks, et partnerid muudaks selle eh, ühtsuspoliitika nähtavamaks. Eh, võtkem aluseks olulise fakti, eriti meie komisjoni jaoks. nimelt ehm, Äh, olen kindel, et ka teised kolleegid äh, on oma kodupiirkondades äh, ähm, meie käest küsitakse ühtsusfondide kohta ja enamus kolle-, meie kodus kodanike jaoks on väga raskesti arusaadavad. meil on, see tegemist on üks olulisemaid näiteid Euroopa bürokraatiast ja nagu tegi Regio oma eh, teatises novembris ütles, et tegemist on Euroopa avalike investeeringutega, mis on loonud miljoneid töökohti ja eh, siin on puudu üks fakt, nimelt see, mis puudutab, milliseid eh, töökohti luuakse, millise kvaliteediga need on, kui pika kestvusega äh, peame mõtle, selgitama seda oma kodanikele, et tegelikult nad saaks aru, et tegemist on reaalsete äh, abidega ning regionaalsed kohalikud omavalitsused peavad samuti olema rohkem kaasatud, nemad on just need, kes peavad äh, ründama Brüsselit oma administratiivvõimekuse pärast ning äh, meil ei ole mõtet kasutada eufemismi äh, Eh, ka makromajanduslikku tingimuslikkust või stabiilsusfakti väga jäigalt. meie palume eh, kogu aeg, et, et, et eh, struktuurifondide vahendeid ei arvestataks puudujäägi osana. I will stop our debates because uh, aitäh meil ei ole enam aega, sellepärast lõpetame arutelu ja kolleegid, kes soovisid sõna saada, te saate sõna siis, kui meil on juba ar-, äh, raport märtsikuus olemas, siis te saate sõna ja oma arvamuse ka välja öelda ning äh, nüüd sooviksin siia ette kutsuda Malta esindajad, kes esitlevad meile Malta eesistumise prioriteete. me selles valdkonnas, millest on siis pädev meie komisjon, doktor Jan Borg parlamentaarne sekretär, kes vastab Euroopa Liidu eesistumise, Euroopa Liidu fondide kasutamise eest, kes räägib siis Malta eesistumise prioriteetidest siis nendes valdkondades, mille eest vastutab see komisjon. siis customary I will invite. ja nagu ikka, ta võiks meile kõigepealt esitleda eesistumise prioriteete, nii umbes viisteist minutit ja pärast seda annan ma sõna saadikutele, alustades siis koordinaatoritest. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. So I began with uh... nii et alustagem sellega tänan teid äh, siia tulemast ja me anname teile kohe ka sõna, et te saaksite rääkida meile oma prioriteetidest ja siis on teil võimalik vastata ka Regionaalarengu Komisjoni liikmete küsimustele. Teil on sõna, palun. aitäh, aitäh, proua esimees ja õnnitlen teid tagasivalimise puhul Regionaalarengu esime-, komisjoni esimehe kohale. ja tõesti, meil on väga hea meel täna selle komisjoni ees rääkida, teen lühikese sissejuhatuse, sest ma olen siin selleks, et kuulata seda, mis on teil öelda meie hinnangute kohta, mis on tähtis selles valdkonnas Euroopa Liidu kodanike jaoks just praegusel hetkel. ja arvestades sellega, mis praegusel hetkel toimub Euroopa ja maailma poliitikas ma tahaksin välja tuua Malta eesistumise põhilised prioriteedid järgmise kuue kuu jaoks. aga veelgi tähtsam on ära kuulata teid, arvestada praeguste probleemidega ja saavutada siis ka neid eesmärke, mis on ühtekuuluvuspoliitikaga paika pandud ja samamoodi tuleb vastata ka meie öö, äh, kodanike ootustele Euroopa Liidus on ajad väga rasked. ja meil on olnud siin väga palju Euroopa Liitu raputavaid sündmuseid finantskriis, julgeolekurisk, terrorism, pagulaskriis ja samamoodi ka Euroopa äh, ja ka Ühendkuningriigi kodanike otsus lahkuda Euroopa Liidus, tegemist oli demokraatliku otsusega. meie äh, suhted äh, üleilmsete partneritega on väga ebakindlad äh, ja me teame, et probleeme sellel aastal veelgi lisandub. valimised Hollandis, Saksamaal ja Prantsusmaal on ukse ees ja need võivad mõjutada ka Euroopa Liidu prioriteete tulevikus sellised äh, probleemid aga ei tohiks meid takistada Euroopa Liidu tegevuskava elluviimisel. otse vastupidi, ma leian, et nad peaksid äh, olema meile võimaluseks Euroopat tugevdada, Euroopat konkurentsivõimelisemaks ja sotsiaalsemaks muuta. eesistujana me oleme keskendunud just sotsiaalsele mõõtmele. Malta leiab, et äh, meil on vaja väga konkreetselt äh, tegeleda selle ebakindlusega. ja sellepärast me kasutame ka eesistumisperioodi ära just selleks, et tegeleda kodanike hirmu ja meeleheitega. ning samamoodi me sooviksime äh, tõesti ka leida mingeid lahendusi sellele meeleheitele. ja selles mõttes ma olen veendunud, et te olete tutvunud meie prioriteetidega, ma kohe räägin ka nendest lähemalt. aga me ilmselgelt oleme keskendunud äh, rändele oma prioriteetides, kuna Malta kui riik on rändeprobleemide küsis olnud juba mitmeid aastaid ja eesistujariigina sooviksime ja eelmisel nädalal täiskogu ees ütlesin ka seda ja meie peaminister on ka juba öelnud, et Euroopa Komisjon oli väga selge, on väga selgelt oma tegevuskava paika pannud, täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Parlament ja sellepärast meie soovime nõukogus jätkata seda tööd, selleks, et üksteisest paremini aru saada ja teha suuremaid edusamme tuleb kõigepealt rakendada seda, mille osas oleme kokkuleppele jõudnud, aga teiselt poolt tuleb hoolitseda ka selle eest, et rändeküsimused jääksid prioriteetsetena meie tegevuskavasse ka edasi, edaspidi. ühine varjupaigasüsteem, meil on vaja jätkusuutlikku, kestlikku süsteemi, kus me võrdsemalt jagaksime koormust ja samamoodi tuleb meil arvestada ka sellega, et Dublini määrus tuleb üle vaadata. me samamoodi üritame jätkata Maleta rände tippkohtumise ehm, saavutuste elluviimist. meil tuleb äh, tegeleda majandusliku rändeprobleemiga ja just majandusliku sisserände puhul tuleb meil rohkem koostööd teha ees on ka suured võimalused, ühisturg näiteks, meie leiame, et ühisturg on Euroopa Liidu üheks kõige suuremaks väärtuseks ja me leiame, et me peaksime ühisturu potentsiaali täielikult ära kasutama. samamoodi tuleb meil ellu viia ka digitaalne ühisturg. selleks, et me saaksime äh, Äh, parandada oma majanduse, ettevõtete, aga ka perekondade seisu. me anname endast parima just nendes valdkondades. me tahame vastu võtta juba läbi arutatud äh, äh, eelnõusid, räägime ka Energialiidust ja Kapitaliturgude Liidust. nüüd teine tähtis küsimus, julgeolek äh, samuti meie prioriteediks siis. Äh, ja viimased äh, terrorirünnakud äh, Nitsas, Brüsselis ja Berliinis olid kohutavaks kogemuseks ja on väga palju muret kaasa toonud ja just sellepärast tuleb meil järjekindlalt töötada kodanike turvalisuse parandamise nimel. ning seejuures tuleb mõelda ka selle peale, et tegemist on üleilmse probleemiga areng on pidev ja me peame välja töötama konkreetseid ettepanekuid äh, piirkondlike üleilmsete probleemide lahendamiseks. ja me leiame, et tõhus diplomaatia on parimaks viisiks ning Euroopa Liit äh, peab ka sellele keskenduma. teeme koostööd välisteenistusega selleks, et selles valdkonnas edusamme teha. sotsiaalne kaasatus. Malta on väga uhke oma ajalooliste edusammude üle just selles valdkonnas ja kui kindlasti oleme valmis oma kogemusi ja saavutusi jagama. ja me teeme ka vabaühenduste ja kodanikuühiskonnaga tihedat koostööd selleks, et äh, äh, vähemuste õiguste eest seista, soolist võrdõiguslikkust tagada võrdset kohtlemist tagada, peame hoolitsema selle eest, et naistel oleks äh, täielik juurdepääs tööturgudele. siis äh, tööturupoliitikad, samamoodi väga tähtis valdkond ning ka merendus on meie jaoks tähtis prioriteet. merendus, äh, merendustööstusel on väga suur potentsiaal kasvada ja ma tahaksin nüüd rääkida ka natukene ühtekuuluvuspoliitikast. meie jõupingutused on keskendunud kahele põhilisele eesmärgile. esiteks, et edasi minna õigusloomelise tööga, mida tehakse praegusel hetkel tehnilisel tasandil ja mõtlen siin just omnibussi määrust ning me loodame siin teha edusamme aga on ka teisi õigusloomulisi projekte, mida arutatakse läbi ja mille puhul me oleme veendunud, et meil õnnestub need äh, veel ka oma eesistumise ajal vastu võtta. siis mis puudutab Omnibus määrust, siis me jätkame edusammudega, mida tehti Slovakkia eesistumise ajal ja meie jaoks tähendab see seda, et me jätkame tehnilise tööga nõukogu töörühmades eesmärgiga ka nendes küsimustes edasi minna me usume, et äh, muudatusettepanekutega on võimalik äh, lihtsustada rakendusraamistikku, eriti mis puudutab Euroopa Liidu rahastamise ühist haldamist ja Malta jaoks on väga tähtis siin just lihtsustamine ning lihtsustamise mõju äh, toetuse saajatele samamoodi tuleb keskenduda ka nendele institutsioonidele, mis programme rakendavad. seega me soovime teha edusamme just ka selles valdkonnas, selleks et jõuda nõukogus kokkuleppele suuremas osas äh, küsimustes, mille üle läbirääkimisi peetakse. teiseks soovime me poliitilist arutelu pidada selle üle, kuidas ühtekuuluvuspoliitika tulemusi oma kodanikele paremini nähtavaks teha. ja selles valdkonnas ja arvestades ka tulevikuga äh, ning ühtekuuluvuspoliitikaga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend tuleb meil aruteludes keskenduda kolmele tegurile. esiteks tuleb äh, arvestada vajadustega koha peal selleks, et kodanikud näeksid tulemusi ja saaksid aru Euroopa Liidu lisandväärtusest. teiseks tuleb lihtsustada poliitikat nende jaoks, kes on äh, kaasatud rakendamisse ja kolmandaks tuleb meil välja töötada poliitika, mis vastab ka uutele probleemidele ja mis aitaks ellu viia innovaatilisi lahendusi me leiame, et on väga tähtis arvestada kodanike vajaduste ja lootustega, seda tuleb teha tõhusamalt ja kiiremini. arvestades defitsiiti selle vahel, mida me teeme ja mida kodanikud sellest näevad, tuleks meil keskenduda praegu äh, lõhe ületamisele Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kodanike vahel, et seda tuleb teha käegakatsutavalt. ühtekuuluvuspoliitika on tegelikult üheks kõige tähtsamaks meetmeks Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisel ja peale selle ühtekuuluvuspoliitikat vaadatakse üha rohkem kui investeeringut ja sellepärast on väga tähtis, et arutelud ühtekuuluvuspoliitika üle keskenduksid vahede vähendamisele piirkondade vahel ja aitaks tagada sotsiaalset, majanduslikku ja piirkondlikku ühtekuuluvust mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika täht-, tõhusat rakendamist, siis on väga tähtis arvestada sellega, et erinevatel piirkondadel on erinevad vajadused ja rakendamisraamistik peaks olema piisavalt paindlik selleks, et toetada kõiki erinevaid programme, mis arvestavad just erinevate vajadustega nii piirkondlikul, kohalikul, riiklikul kui ka üle-euroopalisel tasandil ühest lahendust kõigi jaoks ei ole. ei ole sellist lahendust, mis arvestaks kõikide liikmesriikide või piirkondade vajadustega. ja see ongi vist üheks kõige suuremaks äh, ähm, väljakutseks ja me leiame, et poliitikas saab siin rohkem ära teha äh,, arvestades just äh, lahendustega, mis on suunatud erinevatele piirkondlikele äh, omavalitsustele ja riikidele, selle asemel, et välja töötada üks pakett äh, me leiame, et kui meil ei ole sellist paindumatut paketti, siis meil on võimalik ka edusamme saavutada. ning tulevane ühtekuuluvuspoliitika peaks olema tõesti piisavalt paindlik, et ta arvestaks erinevate olukordadega koha peal. sellele lisaks äh, protsesside lihtsustamine, jagatud haldamine Euroopa Liidu rahade puhul on väga tähtis ja sellepärast äh, me leiame, et lihtsustamise kõrge töörühma töö on väga tähtis ja komisjoni ettepanek menetluste ühtlustamise kohta finantsmääruse ülevaatamisel on väga tähtis. lihtsustamine meie arvates peaks olema kogu selle protsessi keskel ja sinna tuleb lisada ka administratiivse koormuse vähendamine, täpselt samamoodi nagu ka proportsionaalsuse põhimõttes kinnipidamine. meil on vaja poliitikat, mida on võimalik kõikidel toetuse saajatel rakendada, kaasa arvatud VKE-del. me ei saa endale lubada seda, et meil on programmid, kus administratsioon mängib väga tähtsat rolli ja meil on väga palju erinevaid kontrolle erinevatel tasandil, mis aga kattuvad omavahel, sest need äh, takistavad rakendamise protsessi ja muudavad seda veelgi kohmakamaks. me peame hoolitsema selle eest, et ühtekuuluvuspoliitikaga on võimalik kiiresti reageerida ja tõhusalt reageerida ähm, just eesmärgipärastele investeeringutele. tuleb investeerida sinna, kus on seda vaja, investeerida valdkondadesse, mis toetavad majanduskasvu ja töökohtade loomist. ühtekuuluvuspoliitika peab jääma Euroopa Liidu eelarve tähtsaks otsaks ja samamoodi ka tähtsaks meetmeks, millega toetada liikmesriike Euroopa Liidu projektide elluviimisel. selles mõttes ühtekuuluvuspoliitika on tulevikku vaatav poliitika, millega on võimalik identifitseerida tulevasi probleeme ja samamoodi on võimalik äh, selle kaudu toetada ka novaatorlike lahenduste äh, elluviimist. ja ma tahaksin ma olen veendunud, et äh, teie mõtted ja minu mõtted on üpris sarnased Äh, eriti mis puudutab institutsioone, keda me siin esindame, koos Euroopa Komisjoni ja teiste partneritega. ning see tähendab seda, et üheskoos saame me tulevastel kuudel öö, äh, saavutada parimad võimalikud lahendused, lahendused, mis teenivad meie kodanike huve Neid, nende kodanike huve, keda me siin esindame. aitäh! Thank you, thank you very much, Mr. suur tänu teile ja mul on hea meel selle üle, et äh, osa teie sõnavõttest äh, oli osa jätkuvast arutelust, äh, mis toimus enne teie ruumi astumist, kus me rääkisime sellest, kui nähtav peab olema ühtsuspoliitika ja rääkisime ka sellest, kui oluline on teavitada Euroopa kodanikke ning äh, mul on hea meel selle üle, et te mainisite seda küsimust oma prioriteetide seas. annan nüüd sõna komisjoni liikmetele küsimuste esitamiseks. kõigepealt äh, saavad sõna koordinaatorid. Värvan äh, Nistelrooy, suur tänu teile suur äh, tänu võimaluse eest äh, teiega rääkida, õige aeg, õige hetk äh, teie tegevuse alustamiseks. aga ma olen pisut hämmelduses teie programmi üle. Te ei rääkinud mitte ametlikust ministrite kohtumisest, sellistest asjadest. ma olen pisut üllatunud selle üle, et meil selliseid dokumente ei ole ega ka selle kohta, kuidas te kavatsete oma eesmärgid ellu viia võib-olla saaksite mulle anda pisut konkreetsemat informatsiooni selle kohta. ma olen äh, nõus sellega, et ühtsuspoliitika peab olema me, osa meie arutelust ja tahaksime, et eesistujad äh, tegeleks sellega, näiteks äh, Slovakid ei teinud eriti palju midagi selleks, et konsolideerida meie senist äh, tegevust kuidas äh, kavatsete äh, tegutseda, on pikk dokumentide, dokument, pikk kohtumiste kohta slovaki keeles, kuidas kavatsete neid kohtumisi ellu viia, on oluline ju, et me ei räägiks ainult, vaid et me saaks äh, tegutseda kõige kõrgemal tasandil ja kas te saaksite öelda ka midagi selle kohta, kuidas kavatsete integreerida meie eh, komisjoni liikmed oma protsessi. räägitakse parlamendipoolsest aktiivsest osalusest, loodan, et eh, maltalaste roll jätkub. ja veel mõningad mõtteavaldused ühtsuse poliitika teemal. ma arvan, et pärast Brexitit mis käivitub teie eesistumise ajal, peaks olema selge signaal eesistujate poolt, kui üks liige soovib lahkuda, tehku seda, kuid teiste reaktsioon peaks tähendama seda, et eh, visioon ühtsusest, eh, ühtsuspoliitikast peaks olema tugevam. meil on vaja teineteist, et olla tasakaalustatumad, jätkusuutlikumad Eh, et see kõik toimuks kõikides Euroopa osades ja Euroopa kooshoidmine praegusel natsionalismi ajastul, populismi ajastul on väga oluline ja seega on väga oluline meie avalik tegevus, näiteks Euroopa Ühtsusfoorum teie eesistumise ajal see on esimene oluline äh, moment kahe tuhande kahekümnenda aasta poliitika järgselt, see on esmatähtis meie kõigi jaoks, regioonide komitee jaoks, piirkondade, linnade jaoks, kas te võiksite öelda, kuidas kavatsete tööd teha ja kaasata parlamendi äh, konkreetsemate meetmetega? ja viimane märkus, mis puudutab nähtavust, ma olen teiega nõus ja nagu meie president, esimees ütles, me arutasime seda juba täna, kas äh, te ei saaks äh, esitada konkreetseid ettepanekuid ja rääkida midagi vahenditest ja abist, mis paljudesse piirkondadesse meie poolt jõuab, kuidas võimaldada Äh, seda, et äh, öeldakse, et räägitakse seda positiivset lugu, äh, et räägitakse sellest, kuidas toetus on saadud ja kui projektid on lõpuni jõudnud, et saaks öelda, rääkida seda lugu ja võttes aluseks fakti, mitte mingi populistliku jutu meil oleks vaja konkreetseid ettepanekuid, see on erakordne võimalus Malta eesistumise jaoks. see ei ole eriti kulukas, aga meil on seda vaja. aitäh, proua Kreel saab sõna sotsialistide ja demokraatide nimel. aitäh, proua esinaine ma saan paljude asjadega nõus olla, millest Lambert just rääkis. ma tahaks äh, tänada teid, härra Borg, et äh, et rände ja ühise varjupaigasüsteemile suurt tähelepanu osutate, sest äh, selge on see, et me peame tegelema selle probleemiga ja Omnibus määrus on ju ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika raames äh, ka rändepoliitikale suuremat tähelepanu pöörama ja ma arvan, et me töö, me toetame seda, mind huvitab väga see, mida te veel ütlesite ühtekuuluvuspoliitika kohta. Lambert juba rääkis nähtavusest ja esineja rääkis sellest samuti, ma tahaksin teha omalt poolt ühe märkuse. ma arvan, et raske on nähtavust suurendada äh, Brüsselist äh, seda tegevust juhtides, sest et ühtekuuluvuspoliitika toimub ju kohapeal, piirkondades, aga minu jaoks äh, jääb puudu äh, liikmesriikide soovist, muuhulgas ka minu enda koduriigi soovist tõesti seda välja näidata, et igal piirkonnal Euroopas on ühtekuuluvuspoliitikast kasu, on ka häid näiteid, kus seda tehakse, aga hetkel on mul tunne, et äh, üldiselt tegeldakse siiski poliitika liikmesriikide pädevusse äh, toomisega ja juttu on sellest, et üht Brüsselist ei tohi tulla midagi head ja meil on võimalus äh, seda näidata, et asi on vastupidi ja seda ka tõendada, aga vaja on ka liikmesriikide enda tahet seda teha. kas teil on konkreetseid mõtteid selle kohta, kuidas oleks võimalik sellist ettepanekut ellu viia? ja mul on ka küsimus. Te ütlesite, et vaja on diferentseeritud lähenemist ühtekuuluvuspoliitikale ma olen selles osas teiega täiesti nõus. Te ütlesite, et lähenemine praegu on äh, liiga jäik. mida te sellega mõtlete? meil on uues äh, programmperioodis nüüd äh, kolm kategooriat selleks, et võtta rohkem arvesse piirkondade erinevusi, me oleme kokku leppinud selles, et väiksemaid eelarvelisi vahendeid, äh, me koondame pigem äh, prioriteetide, äh, prioriteetsetele valdkondadele, aga me oleme leppinud kokku ka selles, et, et piirkondadel endil on vabamad käed ähm, projektide valikul. kuidas te soovite seda diferentseeritud lähenemist edendada? äkki te selgitaksite seda, ma ei saanud täpselt aru, mida te mõtlete. ja veel üks küsimus. komisjon korraldab juuni lõpus äh, ühtekuuluvusfoorumi. kas äh, nõukogu või eesistuja tulevad siis ka ise välja omapoolsete ettepanekutega ühtekuuluvuspoliitika kohta, ma olen äh, mingis dokumendis äh, lugenud seda, et äh, ühtekuuluvuspoliitika kohta peaks kaheksandal, üheksandal juunil tulema ka ministrite tasemel kohtumine. kas äh, teil on ka kavas töötada välja oma seisukohad ühtekuuluvuspoliitika kohta selleks kohtumiseks, aitäh! aitäh, proua Tomasitš ECR fraktsiooni nimel! aitäh! esindan siin Horvaatiat ja Korčula saart, kust ma pärit olen ja mina tunne, tean seda, milline on elu saare peal ja seetõttu ma saan rõhutada seda, kui oluline on innovatsiooni ja äh, ja tehnoloogilise arengu edendamine saartel. teabevahetus on väga oluline ja teabevahetuse instrumendid. sooviks küsida, et mida te kavatsete teha selleks, et digitaliseerimine ja innovatsioon edendaksid elu Euroopa Liidu saartel? härra van Miltenburg, palun, ALDE nimel aitäh ja tere tulemast siia, aitäh, et äh, meiega seda arutelu peate, see on väga oluline, sest nagu te ütlesite, Euroopa on tõesti pöördepunktis, me oleme suure surve all, kolleeg rääkis Brexitis, äh, Brexitist, see mõjutab ka ühtekuuluvuspoliitikat, kuna meil on vaja ju rahalisi vahendeid selleks, et Euroopasse investeerida. juba on mainitud, et äh, teie eesistumise ajal tuleb äh, arutelu, mis puudutab äh, ühtekõlbuspoliitikat, kuidas seda projekt, protsessi juhite ja kas te kavatsete äh, seda arutelu siis äh, Äh, kokku võtta Ühtekuuluvusfoorumil äh, juuni lõpus ja mm, võttes arvesse ka seda kaheksanda, üheksanda juuni ministrite kohtumist, millised on teie äh, prioriteedid, kas te tahate rääkida ka täiendavast kon-, tingimuslikkusest pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, mis seoksid siis pagulaste vastuvõtmise ja majutamise nende vahenditega, mis äh, liikmesriikidele e, e, eraldatakse, kas see on midagi, äh, millega te välja tulete ja mm, minu kolleegid juba rääkisid paljudest asjadest, mida mina, millest minagi tahaksin rääkida. kuidas kavatsetakse kaasata Euroopa Parlamenti, sest kui me tahame olla tõhusad, siis on vaja seda, et kolm institutsiooni äh, tööd teeksid ja see ongi minu poolt kõik praegu, aitäh aitäh, härra Omarži, palun. aitäh, proua juhataja. aitäh, härra Borg, äh, teie sissejuhatuse eest ja selle arutelu eest. Te rääkisite äh, üldisest, üldistest küsimustest ja sellest kontekstist, milles teie eesistumise aeg toimub ja rääkisite ka äh, spetsiifilistemat-, spetsiifilisematest küsimustest, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat. tõsi on see, et äh, praegu äh, aeg on väga keeruline, võttes arvesse rändeküsimusi, Brexitit, kriisi, majanduskriisi. nüüd, mis puudutab rändekriisi ja rände majanduslikke põhjusi. tuletan meelde mõningaid arve selleks, et me saaksime aru nendest raskustest, mis me, millega me silmitsi seisame. aastal kaks tuhat ükssada on äh, maal, maakeral umbes kolmteist miljardit äh, ja inimest ja aga Euroopa Liidu eelarve on, elanike arv on umbes viissada miljonit, aga Aafrika elanike arv on neljakordistunud nii et praegu on seal umbes miljard elanikku, aga eh, neli koma kaks miljardit eh, saab neid olema aastal kaks tuhat ükssada. Eh, selline on see tegelikkus, millega me silmitsi seisame ja ma ei ole kindel, et need lahendused, mida me praegu välja pakume, on äh, proportsioonis nende väljakutsetega, mida me, millega me silmitsi seisame ja seepärast äh, see suur küsimus, mida üle, äh, nõukogu komisjon ja parlament endale esitama peavad, on küsimus, mis puudutab seda, et kuivõrd sidusad on üht, meie ühised poliitikad Euroopa Liidus, sest meil ei õnnestu leida mingeid lahendusi, kui me ühelt poolt Äh, töötame välja poliitikaid, mis lähevad vastuollu teiste poliitikatega, ma mõtlen siin näiteks kaubanduspoliitikale. ja teine asi, mis on teie programmis ja mul on väga hea meel selle üle, meil oli võimalus mõtteid vahetada selle kohta, on Euroopa Liidu mereline mõõde ja teatavas mõttes ka Euroopa Liidu saar, kui saare mõõde Euroopal on kõigist maailma mandritest äh, see, millel on kõige rohkem merelisi ühendusi ja see on väga suureks eeliseks teadusuuringute jaoks äh, ähm,, majanduskasvu jaoks äh,, Äh, selle jaoks, mida me nimetame siniseks äh, majanduseks ja me ootame teie eesistumiselt äh, seda, et te tõesti pööraks väga tähelepanu sellele merelisele ja sadamate mõõtmetele, mõõtmele, aga ka saartele, sellepärast et Euroopa Parlamendis on väga suur ootus, et me tõesti liiguks edasi tõeliste strateegiate ja instrumentide äh, poole, mis oleksid suunatud Euroopa saartele. ja mis puudutab nüüd ühtekuuluvuspoliitikat, meil oli juba ähm, enne seda, kui teie siia tulite, mõttevahetus ähm, strateegiliste investeeringute fondi osas ja ja praegu on Euroopas ähm, tegemist sellega, et mõeldakse järele ühtekuuluvuspoliitika üle, mina arvan, et mida halvem on olukord Euroopas, seda rohkem on vaja ühtekuuluvuspoliitikat, nii et ähm, meil on vaja rohkem solidaarsust Euroopas, ma tahaks teada, et kas nõukogus on kõik selle nägemusega nõus ja millised on jõudude vahekorrad äh, nõukogus äh, selleks, et äh, oleks võimalik äh, edusamme teha ühtekülluspoliitika raames. kui me seda ei tee, siis on küsimus selles, et kas tegemist on ajaloolise tagasiminekuga ja karta on, et tegemist saab olema regionaalpoliitiku ja poliitika jaoks äh, suure tagasiminekuga ja sellest me ei pruugi enam toimuda. aitäh, proua Vana! aitäh, aitäh, härra minister, selle eest, et osalete meie koosolekul, et äh, rääkisite siin oma plaanidest ja ma tänan ka seda, et teie nimetasite ära kaks peamist eesmärki regionaalpoliitika raames. Malta eesistuja seni avaldatud prioriteetides ei olnud regionaalpoliitikast ja ühtekuuluvuspoliitikast eriti palju võimalik lugeda viidati lihtsalt Euroopa Liidu strateegilistele investeeringute fondile teie prioriteetides, aga mul on, ma olen väga tänulik, et meil on nüüd võimalus rääkida ka ühtekuuluvuspoliitikast teiega mul on äh, kolme valdkonna kohta lühikesed küsimused. esimene valdkond on see, millest rääkisid eelkõnelejad korduvalt, see on ka üks teie äh, prioriteetidest, nimelt ränne. ma toetan täielikult seda, mida te ütlesite, et vaja on äh, Euroopa tasandi lahendusi mitte üksnes üldistele äh, humanitaarkriisidele, vaid ka äh, pagulasküsimustele. Euroopa tabli, Dublini määrus, varjupaigasüsteem ja tahaksin nõus olla härra Mildenburgiga, et ühtekõlbuspoliitikas me oleme avaldanud survet, et avada fonde rohkem ka sellele, et neid oleks võimalik kasutada Äh, lõimimisprojektide jaoks. Äh, see, äh, sellega on seotud ka üks osa Omnibusi määrusest, millest te ka rääkisite. ma tahaksin küsida, et kas te näete ette konkreetseid algatusi, mis näeks ette nende vahendite ümbersuunamise, et liikmesriigid oleks sellega nõus. me teame olemas olevatest äh, projektidest, et äh, on võimalik äh, mõningaid programme ümber kujundada, vahendeid ümber suunata, EFSI vahendeid selleks kasutada, liikmesriigid ei ole sellesse ka eriti optimistlikult suhtunud, ma arvan, et teie ähm, et te peate suurendama selle lähenemise nähtavust, ma tahaks küsida, et kas teil on juba konkreetsed äh, kavad sellega seoses ja teine asi puudutab samuti nähtavust. me arutasime algatusraportit, mis puudutab just nimelt äh, partnerite nähtavamaks muut-, tippkohtumist ja partnerluse lähenemise rakendamist ühtekuuluvuspoliitikas. Te teate, et see partnerlus on üks väga suur ühtekuuluvuspoliitika edu, et kaasatakse rohkem mm, kohalike ametivõime, et äh, kasut-, kasutatakse, kaasatakse kodanikuühiskonda, ma tahaks küsida, kas te toetate seda partnerlust lähenemist ja kas te kujutate seda ette endale ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi raames äh, ja kas äh, selle äh, kohta tuleb ka nõukogust äh, konkreetseid algatusi ning kolmas küsimus, Malta eesistuja prioriteetide hulgast ei leidnud ma üllataval kombel mitte midagi Brexiti kohta, võib-olla ma jätsin selle kahe silma vahele, aga artikli viisteist, viiskümmend avalduse esitamine jääb ju Malta eesistumise aega ja see puudutab väga suurel määral ka ühtekuuluvuspoliitikat, regionaalpoliitikat, kas te saaksite palun ka sellest rääkida? aitäh, äh, proua Damato. ministru, come, come testimoniato da nume-. nagu näitavad paljud muudatusettepanekud äh, nii komisjonis kui täiskogul, on Cinque Stelle liit, liikumine nõudnud, et makromajanduslik tingimuslikkus tuleb ära kaotada. ja tahaksin öelda, et teie, et loodan, et teie uus valitsus aitab äh, seda viga parandada ja siit tuleb ka minu küsimus. võttes arvesse artiklit kakskümmend kolm kahe tuhande kuueteistkümnendast aastat, kavatseb komisjon üle vaadata selle artikli kasutamise ning komisjon kavatseb selleks üle äh, esitada omapoolse arvamuse, mille saadab nõukogule ja parlamendile ning see võtab arvesse tingimused, mis tuleb läbi arutada teie eesistumise ajal. mis te sellest arvate? Thank you very much uh,. I have three more. aitäh, mul on uh, nimekirjas veel kolm uh, nime, kas on veel sõnasoovijaid? ei ole, nii et annan nüüd sõna kolleegidele, härra Juan, palun. aitäh, proua esineja, härra minister minu küsimused ja märkused on väga lühikesed, me teame kõik, et järgmised kuud on väga olulised ühtekuuluvuspoliitika tuleviku jaoks ja te ütlesite, sel-, et äh, tagamaks selle poliitika tulevikku, on üks asi väga oluline, nimelt lihtsustamine. ja nende võimaluste hulgas, mis puudutavad lihtsustamist, äh, on ka äh, programmide rakendamise mitmekesistamine, et et äh, heade ja halbade rakendajate lepingud ei oleks ühesugused, et kontrolle oleks võimalik kohandada äh, vastavalt äh, summadele, mis mängus on. ja ma tahaks küsida, et kas nende diferentseerimiskriteeriumite osas kavatseb Malta eesistuja neid praktikaid edendada, kas teil on juba mõtteid, kuidas selles vallas edasi liikuda? ja veel üks küsimus. Äh, mul on väga hea meel, et te omistate tähtsust äh, merenduspoliitikale äh, ja ma olen pärit Loari piirkonnast Prantsusmaal, see on väga oluline teema ka meie jaoks, ma tahaks teada, et kas tuleb järgnevatel kuudel ka mõni oluline poliitiline avaldus, äh, näiteks aprillis, kas te võiksite parem, palun rääkida meile äh, täpsemalt sellest poliitilisest avaldusest, millega te kavatsete merenduspoliitika kohta aprillis välja tulla? aitäh ja järgmine kõneleja, härra Novakov. aitäh, teen lühidalt. alguses pean ütlema, et mul on hea meel näha, et meie esinaine ähm, sai meie toetuse ja ma tõesti äh, hoian teile pöialt, et äh, saaksime kõik nende ülesannetega hakkama. ja mul on hea meel, et te mainisite siin lihtsustamist. mulle oleks äh, meeldinud näha selle kohta isegi rohkemat, võib-olla mingit konkreetset algatust, näiteks kõrgetasemeline töörühm lihtsustamise kohta või näiteks kasutada seda näidet ja neid kogemusi, mis on olnud Hollandi eesistumise ajal Amsterdami pakt, miks mitte võtta vastu mingi dokument, mingi memorandum, kus ähm, nõutakse äh, suuremat lihtsustamist ja teine asi, milline on teie suhtumine innovatsiooni suhtes? Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on väga alarahastatud, on väga palju häid projekte, mida ei rahastata, sellepärast et ei ole piisavalt vahendeid eh, Horisont kaks tuhat kahekümne jaoks. Eh, kuidas oleks teie arvates võimalik seda probleemi lahendada? Mm, aitäh. Thank you. aitäh, proua Maletitš, palun. Thank you very much uh,. I will not. aitäh. ma ei räägi teistest prioriteetidest peale ühtekõlluspoliitika ja uh, mul on väga hea meel, et ühtekuuluvuspoliitika osas te rõhutasite, et oluline on rakendamine aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, sest siin Euroopa Parlamendis on meil juba vastu võetud resolutsioon ja veel on tulemas ka teine resolutsioon, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika rakendamist. ja tahaksin kuulda teilt, et kas teil on mingeid konkreetseid algatusi ja mõtteid selle kohta, kuidas kiirendada rakendamist kuidas aidata ja toetada liikmesriike, et nad saaksid hakkama nende äh, probleemidega, mis neil on mm, rakendamisega. Äh, aitäh. ja viimane küsimus härra Puudalt. aitäh äh, Äh, aitäh, äh, härra minister, et te olete siin äh, koosolekul kohal. meil on, meie jaoks on tegemist hea võimalusega rääkida teile meie muredest. ja see mm, tagab kindlasti hea eesistumise kõigi jaoks. me oleme palju rääkinud ühtekuuluvusest. Te teate, et liikmesriigid soovivad lihtsustamist ja paremat ligipääsu Euroopa fondidele, aga teisalt soovime me ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika oleks nähtavam. õigusega rõhutasite asjaolu, et on väga palju positiivseid asju, mida Euroopa rahastab, aga kodanikud ei saa sellest aru ja me kõik oleme süüdi selles, nii äh, komisjon, nõukogu kui parlament, et meil ei õnnestu neid äh, häid sõnumeid edastada kodanikele, et meil ei õnnestu näidata neid häid äh, asju, et mida Euroopa Liit kodanike heaks teeb. Te rääkisite ka sisserändest ma tahaksin äh, rääkida oma kodukoha, koduriigi seisukohast, ma arvan, et äh, meie oleme väga ebaõiglases olukorras, meie Schengeni piirkonda, äh, Schengeni alasse ei kuulu, ehkki meie piirid on väga hästi kaitstud, on riike, kes, kelle piirid on halvemini kaitstud, aga nemad on Schengeni liikmed, meie ei ole. ma tahaksin ma paluks, et äh, saadaks välja äh, tugeva sõnumi selleks, et äh, et ähm, see ebaõiglus lõpetada ning tahaksin rääkida ka sellest, et sisserände raskuskese muutub. Euroopas me üritame luua viisakaid tingimusi pagulaste jaoks, eriti kui tegemist on talveperioodi ja suurte külmadega, aga kas ei oleks äh, mitte mõttekam rahastada äh, par-, paremate elutingimuste loomist äh, rändajate elukohariigis, kas see ei oleks pigem mõistlikum rahakasutus, ma arvan, et vahendite raskuspunkti ei tuleks panna mitte äh, meie Euroopa Liidu riikides, vaid äh, päritoluriikides. aitäh ja nüüd annan sõna teile, härra minister. me ootame väga suure huviga teie vastuseid. tal mistoqsijiet, noh, see küll, sincerament ma konš ehm, Noh, suur tänu nende küsimuste eest, ausalt öeldes ma ei oleks osanud oodata, et nii palju küsimusi tuleb, ausõna ei oodanud. ja pole kahtlusti, see on suurepärane võimalus. mina olen minister äh, kes tuleb alati kohale kõigile täiskogudele Eh, see kohustus anti mulle, see on suurepärane võimalus teiega dialoogi jätkata. esmane sõnum meie poolt on see, et toimub kaks ministrite vahelist kohtumist ning võite sellega arvestada, teeme nii, nagu Slovakid tegid ehk siis eh, kõigepealt toimub üldasjade nõukogu kahekümne viiendal aprillil ning eh, sel puhul soovime vastu võtta ka nõukogu poolsed eh, järeldused ja kokkuvõtted. teeme koostööd liikmesriikidega ning äh, langetama otsuseid ka selle kohta, et poliitika peab uurima olukorda, muutma nähtavamaks meie tegevust ja samas loomulikult on meil ka mitteametlikke kohtumisi. septembris või oktoobris äh, teeb, äh, teeme, äh, üritame teatasime, eh, et soovib korraldada mitteametliku kohtumise just enne seda, kui toimub nõukogu kohtumine. ning selle komisjoni esimees ja Euroopa Parlament eh, võivad sellel mitteametlikul kohtumisel osaleda, et ametlikuks kohtumiseks ette valmistada. meie peaminister osaleb sellel mitteametlikul kohtumisel ja ka juunikuus toimuval foorumil. niisiis võtame arvesse, kavatseme korraldada kõik need kohtumised, mis esialgu ette nähtud on, et programm ei oleks kuidagi ootamatu, vaid et need järgneks, kohtumised järgneks loogiliselt teineteisele. ning äh, praeguse väljakutsete alguses ma äh, me, sain aru, et teie leiate nagu minagi, et ühtsuspoliitika on aina tähtsam, et see on poliitika, mille eesmärgiks on vähendada ebavõrdsust eri piirkondade vahel. tihtipeale kasutavad populistid just nimelt äh, kõige suurema kasvulava neis riikides, kus äh, põhjusega või mitte, tuntakse, et nad on hüljatud. seega meie ühtsuspoliitika on suunatud sellele, et sellised erinevused, ebavõrdsus väheneksid. oleme rääkinud ka omnibussi paketist, üritame ka tähistada struktuurifondide kuuekümnendat aastapäeva. ja minu, mulle esitati küsimusi ka eh, immigratsiooni kohta ja sellega seotud väljakutsete kohta. plokis kolm. me arutame seda küsimust. ja lubage palun et äh, ütlen teile järgmist. meie käes on meie praegu eesistumise kord, kuid äh, me oleme maltalased ja tegelesime paljude selliste küsimustega äh, kümme aastat täiesti üksipäini ja tihtipeale anti meile lihtsalt erakorraliselt nii-öelda tulekahju kustutamiseks raha. ehk siis rahast ainult ei piisa, et meie probleeme lahendada ja nõukogus tuleb äh, teha rohkem tööd, et kõik liikmesriigid liiguks edasi, liiguks edasi ühtses äh, asüülipoliitikassega Dublini äh, kokkuleppe osas, me peame tegelema ka välisaspektidega. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kohtusime Lavalettas ning äh, võtsime vastu otsuseid, mis puudutavad meie Aafrika sõpru kust majandus on pärit aja, enamus majandusimmigrante ning äh, tuleme taas kokku, et äh, anda hinnang praegusele olukorrale ja vaadata, kas kõik on teinud, äh, täitnud endale langenud kohustusi ning kolmandal veebruaril toimuval täiskogul Äh, jätkatakse Bratislava protsessi ning samas äh, arutatakse äh, ka immigratsiooniküsimust seoses meie suhetega kolmandate riikidega. me peame näidama, näitama, et me võtame piiride kaitsmist tõsiselt ja et me ei saa endale lubada seda, et sajad tuhanded immigrandid see, selle traagilise ohtliku teekonna jalgade alla võtavad, et äh, asüüli leida, võttes sealjuures arvesse kõiki neid probleeme, mis sellega seoses võivad tekkida. läbipaistvus. ja kontrollide läbiviimist, siis olen nõus teiega, et äh, jah, tuleb teha kõik selleks, et liikmesriigid kulutaksid äh, fondide vahendeid paremini ja sama ütlen ma ka eh, selles osas, mida te ütlesite saarte kohta, Malta on eh, väike riik, ta on väike saareriik. ja üm-, ümber Euroopa on palju saari ning pole vähematki kahtlust, et äh, saare, saarte olukord on tihedalt seotud ka võrdsuspoliitikaga. ja äh, seda just sellepärast, et saartel on tihtipeale transpordi, kommunikatsiooniprobleeme, kus äh, digitaalne lõhe on väga nähtav, sest äh, digiühendused on väga nõrgad. olen veendunud selles, et kui liikmesriigid oma programme paika panevad komisjoniga, tuleb arvesse võtta ka saarte küsimust, arvan, et liikmesriigid seda ka teevad. ja keskenduma peab ka rohkem kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondile ja see peab olema poliitika, mis on suunatud tulevikku, peame olema mõistlikud ja järjekindlad ja seda Äh, nii nõukogus, parlamendis kui komisjonis. me peame suutma väljakutseid ennetada ja need väljakutsed äh, on meie ees üsna varsti ja seisavad meie ees ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja kriisid ei tohi meid enam üllatada ja peame oma prioriteedid uuesti siis välja töötama, taas kokku tulema ning äh, fondide, äh, siis ei piisa sellest, kui fondide vahendid ühest korrast teise tõstetakse. Äh, me peame suutma fonde paremini ära kasutada, peame suutma paremini tulevikku ette näha ja sellega seoses olema paremini valmis sellise poliitika väljatöötamiseks, mis suudaks ennetada võimalikke probleeme ning teeme kõik, mis meie võimuses on, et eh, erinevad kohtumised, ametlikud ja mitteametnikud eh, tegu, tegutseksid selles suunas. me ei tohi mingil juhul oma eh, võimalusi kokku hoida peame välja töötama sellise plaani, mis tõepoolest kajastaks meie probleeme ja muresid ning kes, mis üritaks neile lahendusi leida. härra Majani eh, tegi ülevaate meile meie väljakutsetest ning eh, peame üritama oma poliitikat võimalikult hästi sellele toetudes välja kujundada. mõned ütlesid, et miks ma ei rääkinud Brexitist nõukogu seisukoht on selge. me oleme äraootaval seisukohal, e, ootame ametlikku teadaannet ja me hüpoteesile toetudes ei saa mingisuguseid avaldusi teha. E, veel Brexit kahtlemata on, tähendab suuri väljakutseid. aga kui on antud garantiid, et nõukogu Äh, esindab äh, ühtseid seisukohti, siis kakskümmend seitse liikmesriiki on teadlikud sellest, et probleemid seisavad ees, kuid samas aitab see Euroopa ühtsust äh, suurendada ja tugevdada, suurendada ühtsust liikmesriikide vahel ja ärgem unustagem, et Rooma leping, ärgem unustagem, et Rooma leping saab kuuekümne aastaseks, meil on suur tulevik, me peame vaatama minevik, me vaatame oma ka tulevikku ja pole eh, kahtlust, homme toimub eh, mitteametlik ministrite kohtumine, kolmandal veebruaril toimub ametlik kohtumine ning eh, see tähendab seda, et me esitame selgeid mõtteid, mis esindavad kogu nõukogu ning äh, mis kajastavad seda, mida äh, tulevikus meist oodatakse ja praegusel hetkel viimase kuuekümne aasta jooksul on Euroopas valitsenud rahu, seda ei tohi ära unustada ja kõik piirkonnad on edasi arenenud, äh, kodanike elujärg on paranenud probleeme tuleb tunnistada, nende lahendamisega tuleb tegeleda, kuid samas tuleb säilitada kõik see positiivne, mis on olnud. mina olen noor, nagu üks kolleegidest ütles. ja kõik see praegu siin tundub meile üsna, tundus meile üsna loomulik olevat ja selgub siiski, et peame seda kaitsma, meie ühisraha, meie sotsiaalseid õigusi. see kõik ei ole meile lihtsalt taevast sülle kukkunud. peame teadma, millist Euroopat me soovime. ja seda eelkõige Eh, nüüd, kus üks Euroopa Liidu liikmesriik hakkab lahkuma. ja üks teine küsimus, mille üritasin üles kirjutada. merenduspoliitika. see väärib meiepoolset tähelepanu. ja meie idastrateegia tuleb vastu võtta. samuti see, ähm, mis puudutab nii-öelda sinist majanduskasvu. harva räägime Euroopa meredest, ookeanidest. õnnetuseks räägime sellest ainult siis, kui meid tabavad õnnetused me ei räägi sellest, kui suurt potentsiaali kujutab endast meri eh, teadusele, teadusuuringutele, innovatsioonile, näiteks ka merepõhjade uurimisele. samuti aitab eh, merenduspoliitika luua uusi töökohti. ma olen täielikult veendunud selles, et äh, Rai Uulandi ja teistega on meil võimalus rääkida veel rohkem, et äh, teha konkreetseid sammu edasi ja välja töötada äh, Malta eesistumise äh, prioriteedid merendusküsimustes. rääkisin juba innovatsioonist. me taastemata tunnistame et meie ees seisavad uued väljakutsed, uued probleemid, teeme, peame tegema kõike selleks, et majanduskasv äh, oleks suurem, et äh, tekiks uusi töökohti, kuid samas oleme Euroopas väga loomingulised. veel üks probleem on, mis seisneb selles, et äh, toimub ajude väljavool, üritatakse leida uusi võimalusi eurooplaste poolt mujal ja seega peame tegema kõik selleks, et eh, meil oleks piisavad rahastusvahendid ja võimalused, et eh, innovaatilisi projekte toetada, näiteks kas või projekti kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend raames. Eh, siin oli kuulda kriitikasõnu näiteks selle projekti elluviimisfaasi küsimustes ning võime tunnistada, et need projektid tõesti kujutavad liikmesriikidele uusi väljakutseid, näiteks, näiteks äh, tingimuslikkuse küsimus äh, ja elu, rakenduseelne see protsessi küsimus, äh, projektid väärivad kindlasti ellu rakendamist. meil ei ole kogu informatsiooni kõigist liikmesriikidest, aga praegu hakatakse, hakkavad, hakkavad meieni jõudma juba esimesed arvud ning projektide väljavalimise äh, komisjon on juba äh, edusamme teinud, on tegutsenud. Äh, mõnikord, kui ei kiirustata, äh, jäetakse üldised eesmärgid silmist kõrvale. meie eesistujariigina selles osas, mis meisse puutub, tegutseme me edasi, töötame edasi et, et äh, rakendusfaas oleks võimalikult sujuv. siin oli ka äh, küsimus katkestamise kohta. selge on see, et tuleb tegutseda vastavalt äh, välja töötatud normidele. mis puudutab nähtavust, siis sooviksin selle kohta öelda, et nõukogu ja parlament äh, kavatsevad äh, me, me selliseid äh, kohtumisi jätkata nähtavuse garanteerimiseks. teeme koostööd ka teiste institutsioonidega. mul oli võimalus olla oma kodulinnas linnapea, ma olin ka regioonide komitee liige ning äh, regioonide komiteega kavatseme avalikku dialoogi pidada, et äh, erinevates piirkondades ja linnades selgitada, kuidas äh, on tehtud edusamme, et teatakse, et praegu projektid ei kukkunud lihtsalt niisama sülle, vaid et selleks tehti palju tööd, oli ka suurt kodanikupoolset panustamist. loomulikult olen alati teie käsutuses, et selle komisjoniga koostööd teha. võib-olla jäi mõni küsimus vastamata või väike detail mainimata, aga nagu te teate, olen ma nõukogu esindaja ähm, Brüsselis, seega on meil võimalik kohtuda ka isiklikul tasandil alati, kui äh, see peaks osutuma vajalikuks. aitäh, minister, aitäh nende vastuste eest äh, peaaegu kõikidele küsimustele. ma kinnitan teile, et äh, sellel komisjonil on suured eesmärgid. me oleme keskendunud ühtekuuluvuspoliitikale me töötame praeguse ühtekuuluvuspoliitika kallal, aga me tegeleme ka tulevase ühtekuuluvuspoliitikaga, tegeleme lihtsustamisega, kontrollime seda, mida komisjon teeb ning me jätkame ka arutelusid ühtekuuluvuspoliitika rakendamise üle öö, Regio peadirektoraadi peadirektoriga nii et me oleme tõesti usaldusväärseks partneriks kõikides üritustes, mida olete plaaninud äh, ühtekuuluvusfoorumil, mitteametlikul ministrite kohtumisel, aga ka teistel üritustel, mida olete kavandanud. nii et siin komisjonis istuvad teie toetajad, äh, eriti mis puudutavad eriti mis puudutab siis teie plaane ühtekuuluvuspoliitika kohta. ja kogu komisjoni nimel soovin teile edukat eesistumisperioodi ja ma loodan, et te olete võimelised äh, poliitikat äh, siis ka selgelt välja tooma ja nähtavaks tegema meie ühistes jõupingutustes. aitäh teile, sellega on meie koosolek lõppenud ja kohtume homme hommikul kell üheksa, aitäh teile!